Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie sehr herzlich daamid ja härrad, kallid kolleegid, tervitan teid meie koosolekul täna varahommikul. me kuulame ära rutiinse raporti eesistujariigilt Iirimaa välisministrilt, kes äh, räägib meile siis välisasjade nõukogus toimunust. härra Iman Gilmar on tulnud täna siia. me soovime rääkida ka Süüriast ning sellepärast on väga hea, et äh, Ted Moo on siin ja saab jääda siia ka äh, pool tundi kauemaks kui Iirimaa välisminister, nii et me saame rääki-, rääkida ka Süüriast, peale selle on meil päevakorras ka Pakistan ning seetõttu minu raportit ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohta me täna ei aruta. mul tuleb teile ka teada anda, et ma kavatsen kogu oma raporti ümber kirjutada. nõukogu esmaspäeva öösel vastu võetud otsus minu arvates toob endaga kaasa ka tagajärjed, mida peaksime me välja tooma enda töös. ja siin ei ole küsimus üldse mitte selles, kas relvi on võimalik eksportida või mitte, selles osas võib olla ja jääda erinevale arvamusele. mina olen relva ekspordi vastu, sest tegelikult ei ole võimalik kontrollida, kelle kätesse lõplikult need relvad jõuavad ja see tähendab seda, et relvi on võimalik kasutada ka meie vastu. kõik näited ei ole küll alati õiged, aga USA kõigepealt juuris välja Talibani ja siis Taliban pöördus meie vastu, siis äh, relvastasid USA äh, Saddam Husseini, siis Saddam Hussein võttis need relvad ja läks Kuveiti. ja kes teab, et äh, äkki ühel päeval pole mitte ainult Assad võimult kukutatud äh, vaid äkki tulevad Süürias ka võimule jõud, mis ei aita sealsete inimeste olukorda parandada ja et äh, hakatakse seal jahti pidama vähemustele ja ka äh, fundamentalistidele. seal on väga palju äärmuslikke moslemi, nii et tegemist on tõesti väga plahvatusohtliku olukorraga. teiseks sellel otsusel on ka põhimõtteline tähtsus. see otsus tähendab seda, et Euroopa Liidul ei ole pädevust äh, relvaeksportide küsimuses. ja et relvaeksportide küsimus on uuesti viidud liikmesriikide kätte. ja ma pole kindel, kas äh, britid tõesti seda soovisid, kas see oli nende esmane eesmärk sest kui nad ütlevad, et järgmise kahe kuu jooksul nad relvi ei ekspordi, siis nad oleksid võinud ka nõus olla kompromissiga, mida sooviti, et võetakse vastu otsus pärast äh, Genfi teist konverentsi. sisu on täpselt sama, lihtsalt Euroopa tasandilt äh, pädevused viidi tagasi riiklikule tasandile. ja see minu arvates on väga sügav otsus suurte tagajärgedega. me näeme siin brittide taasriigistamise protsessi ja nad on kasutanud ära väga nutikalt oma vetoõigust ja saavutasid osaliselt oma eesmärgi. ma arvan, et tollel ööl väga paljud ei saanud sellest aru. William Hague ütles äh, kohtumise alguses, et nad ei räägi mitte Euroopa poliitikast, vaid Briti huvidest Süüria osas, nii et ta äh, tegelikult defineerib kogu seda küsimust ainult äh, riiklikust vaatenurgast, nii et igaüks, kes soovis Euroopa Liidu tasandil otsust vastu võtta, jäi kohe algusest peale tühjade kätega. William Hague'i võib tõesti ainult õnnitleda, ta korraldas seda kõike väga nutikalt väga,, väga-väga nutikalt. brittidel ei ole vaja enam referendumit, sest äh, neil on võimalik pädevusi ka niimoodi tagasi riiklikule tasandile viia, kui võin seda kõike nüüd siin küüniliselt äh, väljendada. nii palju minu sõnadest, nüüd härra minister, teil on sõna. Uh aitäh aitäh, esimees. aitäh selle võimaluse eest olla siin välisasjade komisjonis, et anda teile ülevaade välisasjade nõukogu kohtumisest kahekümne seitsmendal mail. see kohtumine, nagu te teate ja nagu te isegi ütlesite, oli kohtumine, mille peamiseks teemaks oli Süüria. otsus äh, Euroopa Liidu tulevaste sanktsioonide kohta, sealhulgas ka relvaembargo, see on teema, mille juurde tulen hetke pärast tagasi, olid siis äh, kesksel kohal. tahaksin kõigepealt rõhutada, et Euroopa Liidu liikmesriigid on ühel meelel selles osas, et tuleb teha kõik võimalik selleks, et leida poliitiline lahendus konflikti lõpetamiseks Euroopa Liit toetab täielikult äh, Venemaa ja USA algatust tuua osapooled läbirääkimiste laua taha, tuginedes siis äh, Genfi kommünikeele juunist äh, kaks tuhat kaksteist. nagu nõukogu järeldustes on rõhutatud, jätkab Euroopa Liit koostöö tegemist lahenduse leidmiseks kõigi huvitatud osapooltega, sealhulgas ÜRO, Araabia Liiga ja ÜRO eriesindajaga järeldustes kutsutakse äh, kogu Süüria opositsiooni äh, tegutsema poliitilise lahenduse leidmiseks. kohutavad humanitaartagajärjed, äh, mis sellel konfliktil on olnud nii Süüriale kui ka naaberriikidele, on samuti leidnud nõukogu järeldustes kajastamist. ligemale kaheksakümmend tuhat inimest on surnud, poolteist miljonit inimest on olnud sunnitud riigist lahkuma katastroofi mõõtmed üha laienevad. Euroopa Liit on osutanud abi Süüriale, samuti Euroopa Liidu liikmesriigid, seitsesada tuhat miljonit eurot on siis eraldatud kogu maailmast konflikti tagajärgede leevendamiseks. mis puudutab sanktsioone, siis ministrid leppisid kokku, et kitsendavaid meetmeid pikendatakse veel üheks aastaks, aga mitte relvaembargot. liikmesriigid võtsid vastu ka deklaratsiooni, kus on kirjas siis äh, liikmesriikide kohustused kinni pidada teatud kaitsemeetmetest oma riiklikes ähm, sammudes selleks, et takistada siis relvatarneid. ja otsustati ka, et antud hetkel siis liikmesriigid relvi ei anna kahe kuu pärast vaadatakse see seisukoht läbi, tuginedes siis kõrge esindaja raportile poliitilistest arengutest, eriti mis puudutab siis jõupingutusi osapooled läbirääkimistel äh, laua äärde tuua, seda nimetatakse siis Genfi protsessiks. Äh, kõrge esindaja peab ka nõu äh, ÜRO peasekretäriga, enne kui oma raporti esitab samuti toimus mõttevahetus, ähm, pidi toimuma mõttevahetus Lähis-Ida rahuprotsessi teemal, aga aja piirangute tõttu me seda teha ei saanud ja nüüd arutame seda küsimust juunis. me tahame taaselustada siis läbirääkimised osapoolte vahel, et jätkatakse äh, liikumist kahe riigi lahenduse suunas. Nendel kõnelustel võib vaadata ka, äh, kuidas on äh, möödunud aasta mai ja detsembrikuiste nõukogu järelduste ellurakendamisega lugu Euroopa Liit, kaheksa Euroopa Liidu välisministrit on käinud siis selles regioonis pärast äh, aprillikuist välisasjade nõukogu. samuti rääkisime ühisest julge- ja kaitsepoliitikat. parlamendil on samuti võimalik avaldada oma seisukohti, enne kui siis kõrge esindaja töötab lõplikult välja oma raporti sellel teemal ning äh, nõukogu siis arutab seda teemat detsembris ja kaitseministrid veel aprillis. me keskendusime peamiselt tsiviilkriiside ohjamisele see on teema, mis on äh, võib-olla natuke vähe tähelepanu saanud siiamaani. samuti pööramised, pöörasime tähelepanu sellele, kuidas tsiviilkriiside ohjamise korraldamist parandada. me peame olema väga täpsed oma eesmärkide paikapanemisel, väga oluline on et meil on olemas konkreetsed strateegiad ja julgeoleku- ja kaitsepoliitika strateegiad on seotud teiste poliitikavaldkondade strateegiatega. samuti Äh, saame parandada siis selle poliitika toimimist. kõrge esindaja käsitles ka tervet rida teisi küsimusi, ta viitas näiteks kõrgetasemelise Mali doonorite konverentsi tulemustele, see konverents toimus Brüsselis viieteistkümnendal mail. seal oli kohal kolmteist riigi ja valitsuse juhti, väga paljude välisministrid ja summad, mis lubati Malile, ületasid ootusi rohkem kui kolm koma kakskümmend viis miljardit eurot ja Euroopa Liidu pakett oli äh, viissada kakskümmend miljonit eurot. nüüd tuleb antud lubadused täita ning äh, ülesehituskava ellu viia. Euroopa Liit, Prantsusmaa ja Mali on äh, leppinud kokku ka konkreetsetes ettepanekutes, kuidas seda teha. nõukogu võttis vastu järeldused, mis rõhutasid seda, et Euroopa Liit toetab ülemineku tegevuskava ning me tervitasime ka kõrge esindaja plaani saata sinna Euroopa Liidu valimisvaatlusmissioon. samuti kõnelesime dialoogist Pristina ja Belgradi vahel ning ähm, aprilli kokkuleppe ellurakendamist. Äh, see kava tuleks ellu rakendada siis aasta lõpuks, äh, aga juba eelseisvatel nädalatel alustatakse selliste sammudega nagu amnestia seadus ning paralleelsete politsei ja õiguskaitsestruktuuride lammutamine. Äh, samuti räägiti äh, Euroopa Liidu ja Somaali konverentsis, mis toimub kuueteistkümnendal septembril. eesmärk on siis äh, panna kokku uus lähenemine Somaalia jaoks, mis aitaks Somaalias, Somaalia riigi uuesti üles ehitada ja äh, Somaalia äh, liitub septembriks loodetavasti ka Cotonou lepinguga. härra esimees, äh, olen nüüd valmis vastama küsimustele, kui saadikutel neid on, aitäh. Eh, härra Salafranca. aitäh, esimees suur aitäh, minister, et te täna hommikul siia tulite ning andsite meile ülevaate selle möödunud nädalal toimunud siis välisministrite kohtumisest. Süüria küsimuses tahtsin öelda seda, et nõukogu järeldustes arvestatakse liikmesriikide poliitikaga relvaekspordi vallas kindlasti ei olnud need järeldused eriti hiilgavad. Te kõnelesite eh, võimalikust eh, välispoliitika renatsionaliseerimisest, sellest, et üks liikmesriik oma seisukohti nõukogus peale surub. minu arvates oleme me silmist unustanud aga midagi palju olulisemat. Süürias inimesed surevad. nõukogu on loomulikult eriarvamustel härra Brock ütleb, et äh, kana-, äh, kanalil kolm on millegipärast sloveeni keel ja mitte prantsuse keel. niisiis, äh, esimees ütleb härra Salafranco, et ma ei räägi mitte niivõrd ühenduse poliitikate renatsionaliseerimisest, nagu see kaubanduspoliitika või või sellest, et üks liikmesriik oma seisukohti teistele nõukogus peal, peale surub. ma räägin rohkem sellest, et inimesed äh, saavad Süürias surma. parlament juhtis sellele tähelepanu resolutsioonis, äh, mille võtsime vastu möödunud täiskogul samuti me saame aru, et Euroopa Liit on teinud suuri jõupingutusi probleemi lahendamiseks. tahaksin avaldada tunnustust nendele jõupingutustele, mida välisteenistus on teinud, kaaludes siis erinevaid valimis, valikuvõimalusi, mida ministrid peaksid kaaluma äh, sellises keerulises küsimuses nagu relvaembargo aga ma tahaksin rõhutada, et äh, need järeldused, kus võetakse arvesse siis liikmesriikide seisukohtadega, ei ole piisavad küsimus, mis tõstatub, on järgmine ja ma ei taha küll siin olla väga dramaatiline, aga me peame küsima endilt, kui palju inimesi peab veel surema? selle kahe kuu jooksul, mis augustini on jäänud ja ärgem unustagem, kui palju inimesi juba on surma saanud. ning lõpetuseks, esimees, tahaksin ma öelda, et miks me oleme nii kaua oodanud? miks me oleme oodanud kaks aastat? Äh, lõudmaks järeldusele, et me võtame arvesse liikmesriikide seisukohtad, seisukohti. Äh, varasem tegutsemine oleks aidanud inimelusid päästa, aitäh! Anna Komes järgmisena. härra minister, minu kolleeg härra Salafranca väljendus väga diplomaatiliselt Äh, mina, kes ma olen ametilt diplomaat, leian, et olukord on tõepoolest kohutav. Äh, see, et äh, relva ekspordi üle saavad otsustada liikmesriigid ise ja, ja kõik muu. ma olen täiesti kindel, et parlament väljendab ka oma seisukohta selles küsimuses, kui kõne alla tuleb näiteks relvaeksport. me kõneleme relvadest, mida paljudes maailma piirkondades peetakse massihävitusrelvadeks. nüüd, mis puudutab Süüriat, siis mul oleks üks küsimus. kas nõukogu on kaalunud midagi, eh, millegi niivõrd tavalise loomist nagu näiteks kontaktrühma? selleks, et kaasata kõik osapooled, Venemaa, Hiina, mitte ainult siis infovahe, vahetus, vaid teha ka nad äh, kaasvastutavaks toimuva eest. ma arvan, et varasematel puhtudel, näiteks Balkani puhul oleme me õppinud, et see on vajalik, aga millegipärast Süüria puhul sellist kontaktrühma ei looda. tahaksin samuti teada, kas nõukogu on kaalunud, kuidas Äh, nendel nõnda, nõnda-öelda vabadel, vabades piirkondades Süürias oleks võimalik siis luua tulevast valitsust ja, ja kuidas äh, edendada sallivust ja dialoogi erinevate konflikti osapoolte vahel. ma tean, et ÜRO võib-olla ei tee seda, mida oleks vaja teha ja mida me oleme õppinud eelmiste kriiside puhul ja see praegune kriis tegelikult on paljuski palju ohtlikum. sellepärast, et see asub Lähis-Ida keskmes. samuti on mul küsimus ühise välis- ja kaitsepoliitika kohta. detsembrikuine ülemkogu peaks vastu võtma merejulgeoleku strateegia. kas äh, välisministritel oleks siin kaitseministritele mingeid näpunäiteid anda või on tegemist ainult kaitseministrite valdkonda kuuluva küsimusega, aitäh härra Lambsdorff. aitäh, esimees ma toetan seda, mida Anna Komes just ütles, tegemist oli tõepoolest kohutava päevaga ühisele julgeoleku- ja kaitsepoliitikale. enne seda kohtumist erinevate riikide ministrid esinesid televisioonis, väitsid, et ühtsus tuleb säilitada selleks, et meid võetakse tõsiselt rahvusvahelisel areenil. aga sellesama kohtumise jooksul näitasid nad, et Euroopa Liitu ei saa eh, tõsiselt võtta, sellepärast et ministrid ise ei võta Euroopa Liitu tõsiselt. selline on siis see olukord. esimees viitas Suurbritannia seisukohale, see on olnud algusest peale tegelikult väga selge. Eh, London ei tahtnud, et eh, embargo jätkuks ja kuna selles küsimuses on vaja ühehäälsust, see on jällegi lepingutest tulenev viga, siis Suurbritannia lihtsalt sai oma tahte kõigile peale suruda. minu arvates on üllatav see, et Prantsusmaa Suurbritanniat toetas, aga äh, näib, et äh, selli-, selline käitumine on üha iseloomulikum Euroopa Liidule, selline oportunistlik koostöö, kui see riikidele sobib, minu oma riik ei ole ka süüst vaba, näiteks kui räägitakse Euroopa Liidu eelarve kärpimisest, siis Saksamaa teeks hea meelega Suurbritanniaga koostööd ning kui jutt on välispoliitikast, siis äh, Prantsusmaa äh, on ka valmis ükskõik kellega koostööd tegema. Äh, ma ei taha olla siin küüniline, asi on lihtsalt faktiga, Euroopa Liit ei võta iseennast tõsiselt. ma usun ka, et Suurbritannia seisukoht Äh, võib-olla äh, on natukene mõjutatud konflikti enda kulust, aga mina tegelikult ei näe, kus on sellised Briti rahvuslikud huvid, mis kanduksid, kalduksid oluliselt kõrvale Euroopa huvidest. kas meil ei ole äh, ühine huvi leida konfliktile poliitiline lahendus, kas meil ei ole ühist huvi takistada konflikti levimist naaberriikidesse, Türgi aitamine Äh, konfliktijärgses Süürias stabiliseerimine, kas me kõik ei ole ühest, huvitatud ühtedest ja samadest asjadest? Äh, tahaksin teada, mida teie, härra minister, sellest arvate? mida Ühendkuningriigi delegatsioon oma huvidena välja tõi, mis on niivõrd erinevad siis Euroopa huvidest? et nende pärast maksab meie ühtsust lõhestada Äh, nagu esimees ütles, see ei ole esimene kord, kui selline asi juhtub. tegemist on juba kolmanda korraga, kui meie naabruses toimub konflikt ja Euroopa Liit ei suuda tegutseda. Liibüa puhul näiteks olid Suurbritannia ja Prantsusmaa need, kes siis äh, asjaga tegelesid ja teised äh, tõrkusid. Mali osas oli Prantsusmaa ainus, kes tegutses ja nüüd on Süüria osas siis Prantsusmaa ja Suurbritannia Euroopa ühtsus lõhkumas mina teen äh, nõukogule ettepaneku, et detsembri tippkohtumisel äh, äh, tuleks arutada, et miks me üleüldse arutame Euroopa julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, kui on ilmselge, et see poliitika ei toimi. kui nõukogu tahab raisata maksumaksjate raha, siis noh, hästi, aga nad peavad olema ka valmis vastutama, kui tulemusi pole. härra, ei ei, mitte veel härra Watson, vaid enne seda, enne te-, härra Watsonit, härra Donjon äh, äh, tänased kolleegid on, täna hommikul on siin kolleegid kõik väga hämmeldunud selle äh, otsuse üle, mis langetati, see oli halb üllatus meile kõigile, mina ei saa siiamaani aru, milline on äh, selle embargo tühistamise taga äh, loogika äh, võib-olla taheti lihtsalt eh, oma südametunnistust rahustada. Eh, kui arvestada kõiki neid piiranguid, kõik neid tähtaegu, kõiki neid poolikuid meetmeid, eh, siis see, see ei ole nendega kuidagi koos, kooskõlas. mina ütleksin, et alternatiiv on väga selge. me peaksime jõuliselt sõjaliselt sekkuma selleks, et need tapatalgud lõpetada või, või siis loota mõnele poliitilisele äh, lahendusele. ja see sõjaline lahendus loomulikult oleks kohutav, aga me peame olema realistid äh, ja, ja, ja, ja realistlikust plaanist on see ainukene võimalik alternatiiv. me mäletame, kuidas oli olukord Balkanil, Bosniaga näiteks, me vaatasime, kuidas iga päev inimesi äh, tapeti ning äh, siis äh, otsustati just nimelt lõpuks rünnata. aga kui me lihtsalt embargo tühistame ja <laughs> ei ründa, siis minu arvates on see täiesti mõttetu. see lihtsalt tugev muudab konflikti veelgi tõhusamaks äh, ja võib juhtuda, et äh, neid äh, relvi hakatakse kasutama meie endi vastu, nende jõudude vastu, mis on näiteks Liibanonis Golani kõrgendikul. nii et, et olukord on tõesti katastroofiline, mina leian, et et me tõesti peaksime arutama seda, mis toimus Genfi konverentsil ja seda äh, Äh, me räägime siin kogu aeg sellest äh, poliitiliselt, äh, poliitilisest protsessist, aga, aga meil ei ole tegelikult Euroopa tasandil mitte mingisugust otsust, kas me peaksime pidama kõnelusi Assadiga või ei, sellepärast et kui me tahame poliitilist protsessi, tuleb läbirääkimisi pidada kõigiga ja siis küsimus ka veel, mis saab Iraanist niisiis selle asemel, et kõiki neid kõnelusi pidada, Äh, räägime me mingitest äh, juriidilistest üksikasjadest, kuidas oma mainet päästa, kuidas oma südametunnistust rahustada ja äh, jätta teistele hea mulje ja see on tõesti täiesti hämmastav. Tänok uh,. Thank you, Mr. aitäh, esimees, mina ei võta sõna Briti valitsuse nimel aga ma kuulun paraku äh, erakonda, mis on valitsuskoalitsioonis ja seetõttu minu mõningad seisukohad on Briti valitsusele lähedased. ja kogu oma lugupidamise juures kolleegide vastu ja eriti härra Lambsdorfi vastu ei olnud sugugi viga, et Lissaboni leping lubab ühehäälsust äh, välispoliitikas, sest välispoliitika on äh, suveräänsuse üks nurgakivi ning äh, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa, mis on äh, suured sõja, sõja, sõja, suure sõjaväega riigid eh, leiaksid seda, eh, nende jaoks oleks olukord talumatu, kui neil ei oleks otsustusõigust eh, välis- ja julgeolekupoliitikas ja see otsus relvaembargo tühistada langetati õigel ajal, selle üle mõeldi väga pikalt ning kaaluti seda otsust väga põhjalikult ning kindlasti ei olnud selle otsuse eesmärk Euroopa Liitu lõhestada või veel suuremat verevalamist põhjustada Äh, selle eesmärk oli takistada Assaadi režiimi äh, veelgi suurematest äh, veresauna, suurema veresauna toimepanemisest ja kodusõja lõpetamisest ja Iraan, Venemaa, Hiina ja ka Hezbollah on ju üha rohkem toetanud Süüriat. sellega rikutakse pikaajalisi kokkuleppeid, mis regioonis on kehtinud asi on äh, just nimelt selles, et me saaksime Assaadi vastaseid relvastada, mida me siiani ei saanud teha. ning äh, mul oli, ma esitasin küsimuse härra Salim El-Idrissile, äh, muide tema tundub mulle mõõdukate vaadetega inimestega ja Äh, väga oluline on äh, hoolitseda selle eest, et fundamentalistid ei saaks relvi ja kõige parem viis oleks panna siis rahvusvahelised vaatlejad äh, opositsiooni relvajõudude osta hulka. paraku keegi ei ole sellele ettepanekule reageerinud, võib-olla on see küsimus, mis peaks siis tõstatuma Genfi kõnelustel Süüria üle. sellepärast, et me kardame, et salafistid ja Al-Qaeda võivad need relvad enda kätte saada ja seda me tõesti ei saa lubada, nii et, et kuidas tagada koha peal kontroll, et relvad nende kätte ei satuks? tänan, esimees, tänan, minister. ma lähen üle saksa keelele suur tänu, minu arvates ei ole üldse üllatav, kuhu me praegu oleme jõudnud ja sellepärast ma pole šokeeritud, vaid lihtsalt äh, äh, tunnistan seda, et kuhu me oma ühise välise julgeolekupoliitikaga jõudnud oleme. Lissaboni leping ei too endaga kaasa ühist välise ja julgeolekupoliitikat, vaid jätab otsuse liikmesriikide kätte. ning see ongi probleemiks, eriti kui mõtleme selle peale, kuidas ühist seisukohta välja töötada just selliste konfliktide osas, nagu praegune Süüria konflikt selles osas võib otse loomulikult olla erineval seisukohal, et milline see ühine välis- ja julgeolekupoliitika olema peaks ja meie oleme öelnud oma fraktsiooni nimel, et meie ei soovi sõjalist lahendust. kuid praegusel hetkel tuleb välja, kui võimetud me oleme edasi mõtlema, kuidas me suhtume sellistesse konfliktidesse ja kuidas me sellistele konfliktidele reageerime. teiseks mina usun küll, et kui detsembrikuine tippkohtumine paneb ühise välis- ja julgepoliitika keskse teemana päevakorda, siis ettevalmistusena kõikides liikmesriikides ja ka välispoliitika kõrge esindaja ning ka asepresident peavad äh, läbipaistvalt äh, eelnevalt välja töötama ühise seisukoha kodanikud kõikides liikmesriikides peavad ära tundma ja nägema, kuidas me soovime ühist välispoliitikat äh, kujundada, sest muidu lihtsalt äh, reaalpoliitiliste olude tõttu liikmesriikides hakatakse omavahelisi kokkuleppeid ja sobinguid äh, sõlmima. ja see ei ole kohe kindlasti strateegia, mis ka Euroopa Liidu usaldusväärsust rahvusvahelisel tasandil tõstaks teine küsimus, härra minister. miks ei pandud paika selget seisukohta põgenike osas? härra Salafranca siiamaani ainsana on tõstatanud ka äh, inimliku mõõtme küsimuse selles piirkonnas ja sealses olukorras mina usun, et meie Euroopa Liiduna vastutame ka nende küsimuste eest, me peame ka konkreetseid avaldusi tegema äh, humanitaarse olukorra parandamise ja põgenike toetamise osas. ma oleksin soovinud, et te selle kohta midagi rohkem oleks öelnud, aitäh! Iman, the floor is yours. Uh, minister Iman, sõna on teil Reimann Külmar. Äh, tänan, esimees. kõigepealt me peame mõtlema, milline on Süüria kriisi mastaap. kui mastaapne see kriis on. meil on ilmselt konservatiivsed arvutused selle kohta, et umbes kaheksakümmend tuhat inimest on surma saanud ja umbes poolteist miljonit inimest on sunnitud lahkuma riigist ja asuvad Türgis, Liibanoni ja Jordaania põgenikelaagritest. seda on palju rohkem, kui algselt arvati. rohkem kui kuus miljonit inimest vajab humanitaarabi. Äh, juba tänase hommikuse arutelu algusest võime mõelda selle peale, kui paljud inimesed Süürias on vahepeal surma saanud, kui palju on jäänud kodust ilma. arvestades kõike seda ja ma, kui ma ei eksi, härra Danjean just väljendas seda mõtet, peaksime mõtlema sellele, kuidas reageerida kriisile. kas sõjalise sekkumise abil, mis iganes viisil, selleks, et teha lõpp tapmistel või äh, kasutades äh, poliitilist diplomaatilisi kanaleid. Euroopa Liidu lähenemine siiani on olnud kasutada rahumeelset poliitilist diplomaatilist kriisi lahendamisviisi. sel põhjusel Euroopa Liit on pidevalt toetanud Brahimi protsessi ja protsesse, mis toimusid enne seda. ka sel põhjusel äh, ühendus toetab ja see peegeldub ka nõukogu esmaspäevastes järelduses. avaldati toetust USA-Hiina lahendusvarianti ja Genfi kaks protsessi algatamist. Anna Koomase poolt tõstatatud küsimus, kas meil on loodud kontaktrühm Äh, Genfi protsessi raames loodi selline tegevusrühm, kuhu kuulub kümme riiki, selle lisaks ka Euroopa Liit. Genfi kaks protsessi raames taaskäivitatakse selle rühma tegevus. meie välisasjade kõrge esindaja on kontaktis äh, erinevate osapooltega kes aitavad seda kriisi lahendada, sealhulgas ka ÜRO-ga. ja samas peame arvestama ka sellega, et Euroopa Liit on suurim humanitaarabi osutaja ja pagulaste toetaja. selle äh, küsimuse tõstatas härra Scholz seoses humanitaarolukorraga Süürias, pagulaste olukorraga ja äh, see on selgelt väljendatud ka nõukogu järeldustes. Äh, Süüria järeldused ei piirdunud ainult sanktsioonide relvaembargoga. Äh, need järeldused võtavad kolm lehekülge, kaheksa punkti ja sealhulgas ka käsitlevad humanitaarkriisi, pagulaste olukorda ja Euroopa Liidu jõupingutusi selle olukorra lahendamiseks. kaheksasada miljonit eurot on selleks eraldatud ja juba seitsesada miljonit on kasutusele võetud. sellega ma jõuan sanktsioonide küsimuse juurde ja relvaembargo küsimuse juurde. härra Lambsdorff rõhutas, et see otsus vajab ühehäälsust esmaspäeval aga nõukogus arutati sanktsioonide uuendamist, sanktsioonide režiim koos relvaembargo äh,. selle kehtivus lõpeb selle kuu lõpus ja lõpeb lõplikult, kui seda ei uuendata. sanktsioonide režiimi uuendamine, sealhulgas relvaembargo küsimus, nõuab nõukogu ühehäälset otsust. lõppkokkuvõttes saavutati ühehäälsus sanktsioonide uuendamise küsimuses, selle majandus, kaubandus, äh, rahandussanktsioonide osas ja muude piirangute osas. kahjuks ei saavutatud ühehäälsust relvaembargo uuendamise küsimuses. ja seetõttu nõukogu seisis silmitsi probleemiga, kas on võimalik saavutada kompromiss relvaembargo muutmiseks mingil viisil või jääda erimeelsusele relvaembargo uuendamise küsimuses, mis tähendab seda, et seejärel iga üksik liikmesriik otsustab ise, kuidas läheneda sellele küsimusele. selle asemel, et jätta see küsimus lahtiseks, lepiti kokku avalduses, millega liitusid kõik liikmesriigid, ja selles avalduses on kirjas terve rida tingimusi, äh, mis on seotud relva tarnetega, sealhulgas relvatarned on mõeldud Süüria riikliku koalitsioonile, mis tähendab, seda ei ole lihtsalt üldine relvatarnede küsimust ja mitmed liikmesriigid ja ka tänasest arutelust osavõtjad äh, avaldasid muret äh, selle üle, kuidas neid relvi hakatakse kasutama, kelle kätte nad jäävad, sealhulgas ka kodanike kaitse, tsiviilkodanike kaitse, äh, vajalikud kaitsemeetmed relvade väärkasutuse vastu. liikmesriigid vaatavad üle ka ekspordiload arvestades nõukogu üldises lähenduses kaheksandal detsembril kaks tuhat kaheksa sätestatud kriteeriumid, eh, mis reguleerib sõjalise tehnoloogia ja relvade eksporti. ja lõpetuseks lepiti kokku, et, et praegusel etapil liikmesriigid ei jätka eh, sõjalise varustuse tarneid. mina tõlgen seda niimoodi, et tegemist ei ole niivõrd ajalise perioodiga ja üldsus on seda tõlgendatud esimesest augustiks, nõukogu tuleb selle küsimuse juurde tagasi. see on mõeldud selleks, et Genfi kaks protsess saaks jätkuda, nii saan mina sellest olukorrast aru äh,. tegelikult arutelu oli pikk, kui olla õiglane ja arutelus ei keskendutud ühegi liigi, riigi äh, riiklikele huvidele. selle arutelu käigus üritati tõepoolest leida ühine seisukoht, mitte keegi ei väitis, et neil on mingid kindlad riiklikud huvid, mida nad selle arutelu käigus püüavad kaitsta. Öeldi, et et üritatakse jõuda ühise seisukohani. kahjuks aga relvaembargo uuendamise küsimuses ühehäälsust ei saavutatud ja lõpptulemusena äh, koostati väga jõulised poliitilised järeldused Süüria küsimuses, kus äh, on kirjas see, milline on ühenduse seisukoht selle protsessi küsimus poliitilise lahenduse otsimisel, humanitaarolukorra lahendamisel ja sellele lisati ka avaldus relvaembargo küsimuses. Yeah, let me just, oh, yeah, just uh, because um, a couple of... Uh... Kuna mõned uh, uh, uh parlamendiliikmed küsisid arutelude kohta ühise kaitse- ja julgeolekupoliitika kohta, mille kohta toimub nõukogu detsembris. sel teemal on nii välisministrite nõukogus kui ka kaitseministrite ringis mitmeid arutelusid olnud ja toimub enne detsembrit. esmaspäeval toimunud arutelus keskenduti aga äh, ühise kaitse- ja julgepoliitika tsiviilküsimustele mis oli osa aruteludest selle küsimuse üle ja konkreetsemalt merenduse strateegia küsimusele, mis moodustab olulise osa sellest valemist. see ei olnud küll sel kuul toimunud välisministrite kohtumise peamiseks huvipunktiks, kuid ma loodan, et tekib veel võimalusi selle küsimuse arutamiseks edaspidi Order, Mr Chairman, I asked about Hezbollah um,. härra Pantseeril on sõna nüüd ja seejärel härra Tänu küsis Hezbollah kohta ja äh, vastus sellele, et seda ei arutatud nõukogus. härra Pantseeri järgmisena. tänan et täna tulite siia. ma ei ole sugugi diplomaatiline oma sõnavõtus ma nõustun härra Salafrankoga, kes ütles, et äh, nõukogu otsus ei ole selline, mille uhkust tunda. ma arvan, et see otsus näitab tõelist poliitilist silmakirjalikkust, mis tähendab seda, et relvaembargot ei uuendata ja riigid võivad äh, tegutseda oma äranägemisel seega meil on mitte ainult opt-out sotsiaalpoliitika valdkonnas, vaid ka välispoliitika valdkonnas samal ajal te väidate, et mitte keegi ei kavatse kohe relvi hakata saatma, kuid me ei tea, millised garantiid on antud selle kohta ja kuidas on võimalik takistada, et kui relvad äh, teele lähetatakse, ei satu nad terroristlike rühmituste kätte. ja äh, me oleme kasutanud nagu viigilehte meie erimeelsuse varjamiseks ja nõukogu äh, otsus on juba ajendanud Venemaad reageerima, kes teatas, et saadab oma raketid Assadile. aga Iisrael on juba reageerinud ja siis peame silmas ka pagulaste olukorda meil oli eelnevalt rahukava ja järsku oleme, äh, oleme selle rahumeelse lähenemise muutnud relvavõidujooksuks, millel on täiesti soovimatud tagajärjed ja uskumatud tagajärjed. ja selle asemel, et keskenduda Euroopa välispoliitika arendamisele, me hävitame seda. mida te aga endaga kaasa võtate Genfi konverentsile? me peaksime seal olema just rahumeelse lähenemise toetajaid ja ma pöördun teie poole, esimees härra Brock. kui me räägime selle komisjoni töö juhtimisest, kas poleks õige aeg äh, pidada äh, üks täispikk istung Euroopa Liidu välispoliitika teemal, äh, et läbi viia ametlikud arutelud, tõsised arutelud Euroopa välispoliitika üle, komisjoni ja nõukogu lähenemise kohta välispoliitikale. aitäh! Thank you, Chairman Minister um,. I will not repeat. proua Šake, äh, tänan, esimees, härra minister, ma ei korda juba neid mureküsimusi, mida mu kolleegid on avaldanud, kuid ma tahan samuti nõustuda nendega, et mitte ükski kriis, millega Euroopa Liit on rinda pistnud, pole olnud niivõrd käite-, käegakatsutav. ma tahaksin arutada seda, kuidas see kriis kandub üle teistesse piirkonna riikidesse. seda ei ole igapäevaselt arutatud ja milline on see must stsenaarium näiteks Liibanoni jaoks, äh, Pärsia lahe riikide jaoks ja samuti ka Türgi jaoks mida arutati sellega seoses, äh, kui me räägime regioonist, äh, ei arutatud seda, kas Hezbollah panna Euroopa Liidu terroristlike rühmituste nimekirja ja samuti Euroopa Liidu Venemaa suhted, sest Venemaa reageeris niimoodi, et ta otsustas saata kaasaegseid relvi Süüriasse ja see tekitab suurt muret. ja on ka kolmandad riigid, kes on lubanud abi Süüriale, nagu te mainisite, kuid ei ole neid rahaülekandeid veel teinud seetõttu on väga palju probleeme veel humanitaarkriisi lahendamisega seoses ja ah, hea meelega kuulaksin ka teie arvamust selles küsimuses. proua Jaagonsaari. proua Jaagonsaari. arvoisa puhemies, lühidasti, lühidasti kaks küsimust, toinen. suur tänu, kaks küsimust lühidalt. esiteks Euroopa Liidu seisukoht, me kõik teame, et Euroopa Liit on kaotanud oma mõjuvõimu rahvusvahelisel tasandil majanduskriisi tõttu. kuidas teie hindate meie olukorda Süüria osas, kas Süüria konflikt äh, halvendab ka meie rahvusvahelist äh, positsiooni. teiseks, relvad. kas liikmesriikide valitsustel on mingeid võimalusi selleks, et ära hoida see, et äh, Assadile, Assadi režiimile relvasid eksporditaks, kas on mingeid võimalusi? suur tänu, sõna härra minister um,. ma arvan, et on tähtis, et me saaksime aru, et otsus, mis tuli vastu võtta esmaspäeval, oli otsus, mis puudutas sanktsioonide ülevaatamist ja relvaembargo ülevaatamist. ja jällegi, nagu ma ütlesin, meil ei olnud ühehäälsust selleks, et äh, relvaembargo üle vaatada ja jõusse jätta. see on see otsus, mis vastu võeti nõukogul, see on see, mida meil leping kas lubab teha või mitte teha. meil on kõigil oma seisukoht äh, selle kohta, kas peaks olema relvaembargo kas seda relvaembargot tuleks muuta ja niikaua, kuni ühehäälsust pole, ei ole võimalik seda otsust vastu võtta. teiseks on tähtis, et me saaksime aru, mida otsustati, millise otsuse võttis vastu nõukogu, see oli nimelt toetada Genfi teist protsessi, töötada selle nimel, et äh, Genf kaks õnnestuks, et kõik äh, osapooled tuleksid kokku ja oleksid tõepoolest ka kohal, et äh, tegemist ei oleks mingi ühe päeva liblikaga, vaid et tegemist oleks jätkuva protsessiga millega saavutatakse rahu Süüria rahvale. siis veel ka põgenike olukord, humanitaarolukord. proua Šake küsis selle kohta, kuidas äh, need probleemid teistesse riikidesse edasi liiguvad. jah, me arutasime seda, tõesti tegemist on väga tõsise probleemiga Türgis, äh, Jordaanias, äh, Liibanonis, olukord on väga raske, põgenikel mul endal oli võimalus isiklikult näha, milline on olukord Türgis, seal saadakse olukorraga hästi hakkama, aga olukord on pingeline ilmselgetel põhjustel. mul oli ka esmaspäeva hommikul võimalus arutada seda küsimust Tavatuloga, välisministriga, äh, kui me rääkisime assotsiatsioonilepingust, nii et äh, neid küsimusi arutati küsimus, mis tõstatati, et mis saab nendest riikidest, kes Assadi režiimile relvi tarnivad. ei, meil ei ole midagi. kahekümne seitsme liikmesriigi hulgas on umbes kakskümmend viis, kes ei soovi mitte kellelegi sealses riigis relvi tarnida. selline on reaalne olukord. Need riigid, mis tarnivad relvi, meil tuleb seda teha vastavalt äh, paika pandud korrale ja see tähendab seda, et tuleb olla kooskõlas nõukogu seisukohaga relva ekspordi kohta. see on otsus, mis vastu võeti kahe tuhande kaheksandal aastal. Euroopa Liidus ei saa tekkida olukorda, kus äh, relvi äh, võib eksportida täiesti vabalt, on eeskirjad relva ekspordi kohta paika pandud kahe tuhande kaheksandal aastal ja need põhimõtted ning reeglid kehtivad ikka veel. ning äh, esmaspäeva õhtul vastu võetud deklaratsioonis kõik liikmesriigid ütlevad, et nad peavad kinni nendest tingimustest ja kõik, kes soovivad täpselt teada, mis on seal ähm, deklaratsioonis kirjas, siis te näete, kui üksikasjalikult vaadata, et tegemist on päris rangete põhimõtetega. ja relvade tarnimine Süüriasse on, toimub samamoodi väga rangetel tingimustel. selleks lisaks äh, eksport, relvade eksport Süüriasse, seda teevad äh, liikmesriigid, äh, nad tarnivad nii koalitsioonile kui opositsioonile ja on selged kaitseklauslid, millest tuleb kinni pidada. esmaspäeval vastu võetud äh, järeldused on äh, kõige roh-, tähtsamad äh, nendele, kes Süürias kannatavad äh, šokeerivate tingimuste all. meil tuleb keskenduda praegusel hetkel sellele, et Genf kaks protsess läheks käima, et me saaksime kasutada positiivset Euroopa Liidu ressurssi, et kõik osapooled, mis peavad laua taha tulema, oleksid seal kohal ja meil tuleb kindlustada seda, et tegemist ei oleks äh, mitte ühepäevase üritusega, ühekordse konverentsiga, vaid et meil oleks võimalik hoog sisse anda protsessile, millega oleks võimalik äh, äh, lepitada Süüria rahvast ja tuua neile rahu see pea, on Euroopa välispoliitika see osa, millele tuleb keskenduda ja mida me ka kavatseme teha. suur tänu, ütleb härra Prokk, me jätkame nüüd äh, peadirektoriga äh, Ich äh, möchte auch nochmal eine Frage des ma tahaksin äh, korrata küsimust peasekretärile. et milline on nüüd edaspidine protseduur relvade ekspordi puhul ja kuidas meil oleks võimalik vältida pretsedentjuhtumi loomist äh, kus me hakkame kogu aeg selliseid pidevaid sanktsioone paika panema ja kuidas sellist olukorda vältida, et kas on äh, välisteenistusel mingit ettekujutust, kuidas seda kõike saavutada? Very, very briefly and to add to what the um... hästi lühidalt äh, lisada sellele, mida härra minister just äsja ütles ma saan aru, teie tunnetest ei ole ainsad ning ka nõukogus paljud tunnevad samamoodi nagu ka teie. kuid ma arvan, et me peaksime vaatama neid asju õiges valguses. see on tõesti relvaembargo lõpetamisega tegemist ja et see antakse riikide pädevusse tagasi, aga see puudutab äh, Süüria küsimust, me ei hakka siin praegu kõiki relvaembargo otsuseid, mis viimastel aastatel Euroopa Liidu tasandil on vastu võetud, tühistama ja härra minister just praegusel hetkel rääkis ka käitumisjuhisest ja kahe tuhande kaheksanda aasta otsusest ning kui te loete seda, siis äh, te näete, kui ranged on sealsed põhimõtted ja kriteeriumid. Need on äh, põhimõtted, mis äh, panevad paika relvade ekspordi ja Süüria puhul, kuna relvaembargost loobuti ja see viidi tagasi liikmesriikide kätte, siis liikmesriikide kohtud otsustavad, kui vaja, kas äh, äh käitumisjuhisest peeti kinni või mitte. see ei ole enam Euroopa Liidu tasandil, kuid äh, mitte keegi ei keela liikmesriikidel ise otsustada ja vastu võtta otsus, et uuesti relvaembargo sisse viia ja juba homme päev võib ka relvaembargo kehtestada ükskõik millises teises maailma otsas, siin ei ole tegemist otsusega, mis otsustaks et nüüd praegusest hetkest kõik, mis puudutab relvaembargot, on äh, ühise välis- ja julgeolekupoliitika kohaldusalast väljaspool. ei, ei, see oli ainult, äh, see puudutas ainult Süüriat. teiseks, äh, miks see poliitiline avaldus oli nii tähtis? isegi kui me otsustasime, et Süüria puhul lubatakse relvaembargo uuesti liikmesriikide tasandile viia, siis on siiski veel kehtimas äh, tähtsad kaitseklauslid nagu see, et tuleb kinni pidada käitumisjuhisest ja relvasid äh, tarnitakse ainult Süüria koalitsioonijõududele ja seda selleks, et äh, kaitsta tsiviilinimesi ja veel kaks asja. kui te olete näinud äh, seda poliitilist avaldust, siis kõik liikmesriigid ütlesid, et nad ei kavatse relvi tarnida ja ette on nähtud ka ülevaatamisklausel, mille puhul liikmesriikide, vabandust, ministrid tulevad äh, uuesti kokku juuli lõpus äh, selleks, et seda küsimust uuesti arutada. me, keegi ei tea, millises olukorras oleme me juuli lõpus ja kui Genfi protsess on edukas ja liigub õiges suunas, siis võib-olla muudutab see ka liikmesriikide otsust nii et isegi, kui meil tuleb tunnistada, et tegemist ei ole Euroopa ajaloo kõige parema peatükiga, ei peaks me siin tegema dramaatilisi järeldusi, sest küsimus on keerulisem ja komplekssem, kui me suudame endale ette kujutada. eile lugesin ühe Euroopa ajaloolase pressiavaldust, kus ta ütles, et välisministritel õnnestus luua erandlik pretsedent, kus nad ei äh, jõudnud kokkuleppele, aga samal ajal õnnestub siiski edasi minna ja minu arvates on see päris nutikas äh, järeldus ning seepärast ma soovitaks, et enne kui me hakkame tegema järeldusi selle kohta, mis esmaspäeval otsustati, tuleks vaadata, mis oli alternatiiv pärast seda, kui me olime kaksteist tundi arutanud ja kus me nägime, et lõhe meie vahel on suur ja me ei saa sisulises pooles kokkuleppele. ainus võimalus oli, et kogu sanktsioonide pakett oleks äh, tühistatud ja kolmapäeva, vabandust, laup-, teisipäeva hommikul ei oleks meil olnud mitte ühtegi sanktsiooni ja see olukord oleks olnud veelgi hullem, nii et tõesti peame vaatama taustsüsteemi ning meil õnnestus äh, võtta vastu otsus, mis polnud küll kõigi jaoks rahuldav, aga me jätsime siiski edasiminekuruumi. nii et tuleb vaadata järeldusi veel kord. kui te loete neid järeldusi tähelepanelikult, siis te näete, et äh, ette on nähtud palju samme ja juhiseid mis puudutavad just neid küsimusi, mida te siin esitasite. mõjud Jordaaniale, Liibanonile, põgenike küsimus, ajutine kaitse, humanitaarabi, tsiviilabi küsimused. nii et kõik need, need, kõikides nendes küsimustes me liigume edasi me üritame kokku kutsuda uut Genfi konverentsi, diplomaatilised jõupingutused käivad, me oleme ÜRO, Venemaa, USA-ga ühenduses oma erinevate partneritega ja see, me jätkame seda tööd kuni Genfi konverentsini ning loodame, et protsess kujuneb edukaks. suur tänu ja Anna Koomes um,! I... I took... mina kuulasin tähelepanelikult, ähm, mida äh, välisminister ütles, aga ma arvan, et äh, meil siin on äh, üks raport, mille me Ahvetis just vastu võtsime ja mulle tundub, et täiskogule peaks see raport ka peatselt jõudma, see nimelt puudutab siis relvaekspordi tegevusjuhendi rakendamist arvestades neid äh, lahkarvamusi, mis Välisasjade Nõukogus valitsesid, tundub mulle, et me peaksime selle raporti sisu uuesti läbi vaatama. meie parlamendina peame välja saatma väga selge sõnumi võib-olla jah, on võimalik asju ka niimoodi väga kenasti tõlgendada, nagu kõneleja just äh, üritas muljet jätta, aga neid asju saab tõlgendada ka väga halvas valguses. tegemist on tagasilöögiga meie ühisele seisukohale relvaekspordi küsimuses. sellel kõigel on tõsised tagajärjed Süüriale aga võib-olla veelgi tõsisemad tagajärjed ka teistele riikidele. seetõttu ma leian, et me peaksime selle teema uuesti päevakorda võtma ja selle raporti uuesti läbi vaatama. tahaksin esitada ühe küsimuse, mille esitasin ka ministrile, miks seda kontaktrühma ei ole loodud? me räägime siin Genfi konverentsist või Genfi töörühmast aga miks ei ole korralikku ÜRO Julgeolekunõukogu või ÜRO kontaktrühma, kus kõik äh, vastutavad osapooleks oleks koos ja võib-olla veel mõned teisedki? oluline on, et Venemaa ja Hiina hakkaksid ka Julgeolekunõukogus äh, langetama korralikke otsuseid, arvestaksid kaitsekohustusega. Äh, nad tuleb teha kaasvastutavaks toimuvate protsesside eest ja mina ei saa aru, miks seda siiamaani teinud ei ole Süüria osas. me oleme ju ometigi midagi varasematest kriisidest õppinud. Ehm, Brahimi äh, kaasamine, sellest ei ole kasu, tema saab teha väga vähe aga kas meil on olemas Julgeolekunõukogu kontaktrühm? see kontaktrühm võiks olla midagi, mis aitaks meil tõesti ka mingeid konkreetseid tulemusi saavutada. lõpetuseks Liibüa. muide, eh, Liibüa küsimus on Mali küsimusega seotud, me teame. Eh, tunnistagem, et siiamaani me ei ole suutnud kuigi tõhusalt tegutseda. mul on mulle lihtsalt aitab sellest, et meil siia tulevad eh, esi, eh, esindajad eh, üksteise järel ja midagi ei juhtu. aitäh, härra Lambsdorff. ma kuulasin härra Kilmuri sõnavõttu väga tähelepanelikult ja ma tean, et väga paljud nõukogus jagavad meie seisukohta. ei olnud sugugi juhus, et Austria välisminister lihtsalt äh, läks kohtumiselt ära ja teatas äh, saksakeelsele meediale, et tegemist on äh, häbiväärse läbikukkumisega. nõukogu tõesti minu meelest käitus väga halvasti. me teame seda raamatut, mille on kirjutanud härra Disperis, mis räägib sellest, kuidas nõukogu ei toimi korralikult. aga kui ma nüüd kuulasin Iirimaa välisministrit, Äh, kes ütles, et äh, keegi ei kõnelenud rahvuslikest huvidest, ma ei suutnud teda kuidagi uskuda, igatahes William Hague tegi seda kohe kindlasti telekaamerate ees. ma ei tea, kas ta sedasama äh, juttu rääkis ka nõukogu kohtumisel, see on loomulikult teine asi. nüüd tuleme tagasi selle deklaratsiooni juurde. deklaratsioonis öeldakse, et peetakse kinni seadustest ja peetakse kinni sellest, mida juba on otsustatud, nii et, et Prantsusmaa ja Suurbritannia on lubanud, et nad seadusi ei riku, noh, suurepärane, hurraa! aga ma ei usu, et sellega annab varjata tõsiasja, et tehtud on väga suur viga. ning viimane asi, millele, millesse tõesti peaks suhtuma tõsiselt, meil on vaja tõesti põhjalikumaid arutelusid äh, ühise julgeoleku välis-, kaitsepoliitika osas. nüüd see kahe, kaheteist tunni pikkused kõnelused, mis äh, toimusid, äh, on loomulikult, see on tõesti väga pikk aeg kõnelusteks. aga me ei räägi siin praegu ainult sellest kaheteistkümnest tun-, tunnist, me räägime kahest aastast Liibüa puhul äh, kus äh, Euroopa Liit ei ole suutnud korralikult tegutseda ja lihtsalt Suurbritannia ja Prantsusmaa tegutsesid, samuti Mali, kus äh, kõik teadsid, et midagi peaks tegema, Euroopa Liit ei suutnud tegutseda ja Prantsusmaa tegutses. ja nüüd on Süüria, jällegi meil ei ole kokkulepet ja kaks liikmesriiki lihtsalt otsustavad asja enda kätte võtta nii et, et kui vaadata asjale laiemast vaatevinklist, siis äh, mulle valmistab väga sügavat muret julgeoleku ja kaitsepoliitika tulevik ja välis- ja liikmesriikide soov kriisi korral tõesti ühtset joont ajada. härra Salafranca aitäh, tahaksin samuti tänada suursaadikut nende vastuste eest ja selgituste eest mul on väga hea meel, et me oleme selle tõsise probleemi nüüd äh, konteksti pandud ja kõik esitatud küsimused on väga asjakohased. ma arvan, et me ei peaks hakkama näpuga näitama äh, ministritele, sellepärast et äh, probleemid on tegelikult seotud ÜRO Julgeolekunõukoguga, kus on kaks äh, liiget, kellel on vetoõigus ja kes ei tagane oma seisukohtadest. ausalt öelda, härra esimees, me äh, saaksime äh, selle arut-, selle aruteluga kuhugi edasi liikuda, kui me jõuaksime selle aruteluga välja selleni, kas eh, nõukogus ikka on vaja ühehäälsuse nõuet või ei. Süüria puhul on meil tegu väga tõsise probleemiga, paljud inimesed surevad, on sunnitud kodudest lahkuma. kui palju on neid inimesi, kes kas või praegu surevad, kui meie siin seda arutelu peame? ma arvan, et me lihtsalt ei saa probleemist aru, me lihtsalt räägime liikmesriikide seisukohtadest, kuidas nad oma seisukohti teistele liikmesriikidele peale suruvad. see on probleemi vale tõlgendus, see on vale tõlgendus sellest, mida inimesed meilt ootavad. me peame olema suutelised leidma lahenduse probleemile ja just selle nimel tuleks tegutseda. sellist lähenemist on meil vaja ja ma ei tea, võib-olla liikmesriikidelt peaks siiski nõudma uuesti sanktsioonide kehtestamist ja tulles tagasi selle juurde, mida ma oma esimeses sõnavõtus ütlesin äh,, härra Kilmor ka ütles, et me peame panema selle küsimuse õigesse konteksti. aga avaldame siin lihtsalt kahetsust selle üle, et meid äh,, me siin räägime pädevustest ja ei räägi nendest inimestest, kes sureneb, sureb, see ei aita. härra Tänok, mina sooviksin ka natukene äh, põhjalikumaid vastuseid ja äh, äh, see siin öeldi, et Prantsusmaa ja Suurbritannia on Äh, rünnanud ühist äh, julgeoleku- ja kaitsepoliitikat, kui nad otsustasid Süüria suunal ise tegutseda. kui sama juhtus Liibüa puhul, siis meid keegi selles ei süüdistanud. tegelikkus on sellises, et meil ei ole olemas sellist asja nagu ühine julgeoleku, välis- või kaitsepoliitika ning äh, Äh, meil on õigus oma sõltumatut välispoliitikat ajada ja kui Ühendkuningriik ja Prantsusmaa äh, usuvad, et parim viis seda kodusõda lõpetada on mõõdukate vaadetega mässulisi relvastada, siis on neil ka õigus seda teha, see on kirjas aluslepingutes, see on kirjas rahvusvahelises õiguses. Äh, meil ei ole siin mingit föderaalset välispoliitikat Äh, minu riigis on väga palju selliseid inimesi, kes soovivad, et Suurbritannia üleüldse Euroopa Liidust lahkuks, nii et, et äh, tänu taevale, et me veel oleme Euroopa Liidus ja osaleme ühistes äh, julgeolekupoliitika ja kaitsepoliitika operatsioonides. mul on ka veel üks lisaküsimus. Ähm, võib-olla võite ka selle kohta järeldusi teha, kas pole nii, et Ühendkuningriik ja Prantsusmaa oleks riskinud sellega, et majandussanktsioonid lõpetatakse ära sel juhul, kui nende soovidega relvi eksportida poleks arvestatud, nii et siin tõesti võib-olla tuleks ka küsida, kes, kellelt mida välja pressis ja kellel olid äh, tugevamad närvid. ei ole tõesti võimalik ette kujutada, et nad olid valmis riskima sellega, et kõik muud sanktsioonid oleks ära kaotatud. mis tagajärjed sellel veel oleks olnud? kõigepealt vastaksingi teie küsimusele, härra esimees. just nimelt äh, see oht oligi kui need riigid, kes ei tahtnud relvaembargot tühistada, oleksid lihtsalt saalist minema kõndinud. sellisel juhul meil ei oleks olnud üleüldse mitte mingisuguseid äh, sanktsioone ja seetõttu tõepoolest viimasel minutil ja ma rõhutan, viimasel minutil otsustasime me, et me peame leidma sellise pehme lahenduse probleemile. me suutsime siis seeläbi taastada sanktsioonid, majanduslikud ja muud sanktsioonid. ning jätsime siis kõrvale relvaembargo küsimuse, aga selleks oli meil vaja ühehäälsust, me pidime saavutama ühehäälsuse, sest muidu see kõik ei oleks olnud võimalik Need asjad on väga lihtsad tegelikult. nüüd äh, proua Koomes ja küsimus Genfi kohta. Äh, see on üks äh, probleem, millest keegi juba algusest peale pole aru saanud. Genfi konverents ei olnud lihtsalt konverents, seal just nimelt lood, loodigi see kontaktrühm, millest te kõnelete, kuigi me nimetasime seda töörühmaks välisteenistus, kõrge esindajad ja kõik teised ongi seetõttu just Genfi protsessi toetanud ja samuti on seda protsessi toetanud kõik teised meie partnerid rahvusvahelisel areenil. see, mis Genfis kolmekümnendal juunil kaks tuhat kaksteist alguse sai, ei olnud lihtsalt mingi kompromiss, mis võimaldas vahevalitsusega luua, tegemist oli äh, siis otsusega, mis võimaldas paljudel ÜRO liikmesriikidel, näiteks ka Iraagil, Türgil Kataril ja Euroopa Liidul astuda samme sellise kompromissi ellurakendamiseks. ja meil ei ole õnnestunud seda kontaktrühma enam kokku kutsuda, sellepärast et lihtsalt mõned liikmesriigid keeldusid tulemast niisiis ma tahaksin öelda, et need, kes eelmise aasta juunis sellel kohtumisel koos olid, ei ole enam valmis uuesti kokku tulema ja progressiga, protsessiga edasi minema ning meil kulus peaaegu üks aasta ja kaheksakümne tuhande inimese surm, et siis äh, Äh, uuesti kokku tulla ja, ja otsustada, et võib-olla see Genfis välja pakutu oli tõesti õige viis edasiliikumiseks. ilma tausta mõistmata ei ole võimalik mõista, miks liikmesriikide vahel on olnud nii palju lahkarvamusi, oli neid, kes toev-, toetasid Genfi protsessi ja oli neid, kes leidsid, et selline lähenemine ei ole õige. nii et, et selle, selleks, et Genfi prots-, väga oluline on Genfi protsessile uut äh, hoogu anda, me kõik peame seda toetama ning äh, kõik on nõustunud, ka kakskümmend seitse liikmesriiki on äh, nõustunud, et nad toetavad Genfi protsessi ja ma tõesti loodan, et nad seda ka teevad. viimaseks äh, selle kohta, mida ütles härra Launstorf, ta kõneles Liibüast, Malist, Süüriast. ma saan äh, tema tunnetest aru, jah, tõepoolest, kui me räägime julgeoleku ja kaitsepoliitikast, me peame kõige sellega arvestama, aga me peaksime siin olema ka ettevaatlikud kõik need kriisid on üksteisest väga erinevad. Mali, nagu te õigesti märkisite, äh, oli äh, selline, kus meie sekkumine oli väga hästi ettevalmistatud. meil oli äh, koolid, väljaõppemissioon, meil olid konkreetsed meetmed, mis olid ka ÜRO tasandil heaks kiidetud, näiteks rahujõudude saatmine ja nõnda edasi. nii et, et kogu protsess käis aga kõiki äh, üllatas äh, siis äh, mässuliste plaan jällegi siis relvad kätte võtta ja hakata liikuma lõunasse pealinna Bamako suunas. kui seda ei oleks juhtunud, võib-olla siis oleksime, oleks ka meie reaktsioon olnud hoopis teistsugune, aga see paraku mõjutas seda, kuidas me käitusime, kuidas me oma tegevust ette valmistasime. aga öelda, et me lihtsalt ei teinud mitte midagi ja et liikmesriigid ei tahtnud äh, tegutseda ühise julgeoleku ja kaitsepoliitika raames, see ei ole õige. ja muide ka Liibüa puhul me olime selleks valmis Äh, te teate, kuidas asjad äh, Liibüas käisid, aga mis puudutab nüüd äh, Süüriat, siis selle konflikti osas ei ole mitte ainult Euroopa Liit see, kes ei suuda otsuseid langetada, vaid kogu rahvusvaheline üldsus ei suuda otsusi langetada. kõhkleb selles osas, mida oleks täpselt vaja teha Te kõik kõnelesite lennukeelutsoonist, humanitaarkoridorist. seda teemat on igal pool arutatud ÜRO-s, USA-s, mujal aga otsuseni ei ole kuskil jõutud, sellepärast et tegemist on tõesti väga keerulise aruteluga, otsused, mida tuleb langetada, on väga keerulised ja isegi kui vaadata esmaspäevast otsust, siis seda võib kahte moodi tõlgendada. seega jällegi, kui me arutame Süüriat, siis me peaksime olema väga ettevaatlikud selles osas, kuidas me olukorda hindame, sest tegemist on tõesti väga keerulise, pidevalt muutuva olukorraga. ja ma vabandan, et ma nii pikalt kõnelesin, ütleb kõneleja suur tänu, härra peasekretär, et olite valmis pool tundi kauemaks siia jääma, selleks et me saime siin arutelusid jätkata, aga need pole kohe kindlasti lõppenud. soovin teile kõike head. aitäh! Kolleginnen und Kollegen, wir kommen jetzt zum nächsten Tag kallid kolleegid, läheme järgmise päevakorrapunkti juurde, selleks on hääletus äh, proua Andrikiene raporti üle. loodan, et mul endal on hääletuskaart koha, äh, kaasas. jah, on küll. Frau Andrikiene gibt es proua Andrikeene, soovite te teha märkusi raporti kohta? Uh, Mr President, no thank you. härra esimees, ei, võime minna kohe hääletuse juurde. suur tänu, nii et asume tegudele. ettepanek kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime

kolmkümmend kolm poolt, kuus vastu, nii et äh, vastu võetud. enne nägid küll asjad teistmoodi välja. So die Entscheidung äh, äh, von Frau Lambsdorff spielt keine Rolle. härra Lambsdorfi otsus ei mängi mitte mingit rolli. mul on küll väga kahju, aga vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend kolm poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. siis läheme edasi. kompromissettepanek viis. kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolmkümmend üheksa poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromissettepanek kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud muudatusettepanek viiskümmend poolt, vastu, ära, veel kord, viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kaks, viiskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, eks. kontrollime. viiskümmend seitse. Abstimmung ist geschlossen. lõppenud, kakskümmend kaheksa, kahekümne kolme vastu, vastu võetud. kuuskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu. kontrollime. hääletus on lõppenud kakskümmend seitse kahekümne viie vastu vastu võetud. kuuskümmend kaks poolt, vastu erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek üheksa poolt, vastu erapooletu vastu võetud. edasi suuline muudatusettepanek kaks, poolt, vastu erapooletu vastu võetud. kompromissettepanek kümme poolt, vastu erapooletu vastu võetud. seitsekümmend üks poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. siis seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitsekümmend kolm. see langeb ära. seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaksteist poolt kaksteist poolt, vastu, erapooletu, kontrollime. hääletus on lõppenud. kakskümmend kuus, kahekümne kuue vastu tagasi lükatud. härra Lambsdorff, teie hääl ei mängi jälle mitte mingit rolli neliteist poolt, ei, nüüd läks segamini, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, e, kontrollime glaube ja. Tundub, et jah või? Nein. ei, siiski härra Lambsdorfi hääl ei mängi jälle mitte mingit rolli. kolmekümnega tagasi lükatud. kompromissettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üks ja kaks poolt. vastu erapooletu, vastu võetud kolm poolt vastu era, erapooletu, tagasi lükatud. kontrollime. Die Abstimmung ist geschlossen. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu erapooletu, vastu võetud. kompromissettepanek üks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kuus, poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd elektrooniline hääletus kogu ürituse üle hääletus on lõppenud. kolmkümmend üks poolt, kakskümmend kaks vastu. härra Lambsdorff poolt või vastu? Vi-, kolmkümmend kaks, kahekümne kahe vastu, kaks erapooletut, vastu võetud. seega on raport vastu võetud, palju õnne, proua raportöör! hääletus on sellega lõppenud ja me läheme järgmise päevakorrapunkti juurde. selleks on härra Lambsdorfi raport, mis puudutab ÜRO-d. kolleeg Proverba, kas teie võtate juhtimise üle? Ja. Ja, ja. Lei lo puoi riprendere puoi riprendere tu la presidenza? Sì. Graf Lambsdorff, Sie haben das Wort. härra Lambsdorff, teil on sõna, palun. nüüd äkki annate mulle sõna või? härra esimees, suur tänu. mulle tundub, et kõik on veel väga rahutud siin, ootan hetke selleks, et kolleegid saaksid oma arutelud lõpetada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 ma tahaksin paari sõnaga selgitada seda taustsüsteemi, milles me seda raportit äh, koostame, et tegemist on soovitusega nõukogule Euroopa Liidu prioriteetide kohta ÜRO Peaassamblee kuuekümne kaheksanda istungjärgu kohta, mis saab alguse selle aasta sügisel uuesti. nii nagu ka eelnevatel aastatel, on tegemist äh, küsimusega, mille osas fraktsioonid on äh, ühel nõul vaikust palun, ütleb härra president. juba paar aastat äh, on meil institutsionaliseeritud dialoog Euroopa välisteenistusega nendes küsimustes. samamoodi juba paar aastat äh, läheb äh, ÜRO Peaassambleele meie delegatsioon ja mina juhin seda delegatsiooni nii et me oleme praegusel hetkel protsessis, mis kordub igal aastal, kuid iga kord äh, muutuvad raskuskeskmed. meile esitatud äh, soovituse projektis on tõstatatud äh, küsimus rahvusvahelise relvakauplemise konventsiooni kohta, sest tõesti tegemist on väga päevakajalise küsimusega ja sellega seal tegeletakse. väga tähtis on, millist rolli mängib Euroopa Liit ÜRO raames. meil just siin äsja toimus arutelu äh, kahe liikmesriigi käitumise kohta, mis on ka Julgeolekunõukogu alalised liikmed ja tegemist on tõesti alati olnud keerulise küsimusega raportis äh, käsitleme me Euroopa Liitu kui üleilmset äh, tegijat, äh, me räägime üleilmse juhtimise küsimustega ja kolleegid siin juba ütlesid täiesti õigustatult, et selle küsimusega tuleb tegeleda, siis räägime rahust, julgeolekust ja inimõigustest ehk siis ÜRO tähtsatest tegevusvaldkondadest. eile toimus meil kohtumine, kus saja kaheksast tehtud muudatusettepanekust vormisime me üheksa kompromissettepanekut ja siin jällegi tegime koostööd ja üritasime kompromisse niimoodi kujundada, et need oleksid kõikidele fraktsioonidele vastuvõetavad ja mulle tundub, et see meil ka õnnestus. arutasime eriti ühte muudatusettepanekut, mida me natukene ka muutsime see puudutab nimelt küsimust, mille puhul Euroopa Liit mängib väga tähtsat rolli. see puudutab demokratiseerimisprotsessi toetamist valimisvaatlejate kaudu. ikka ja jälle on meil olukordi, kus sinikiivrid äh, on segaduses ja ei tea, mida hakata peale Euroopa Liidust saadetud valimisvaatlejatega, kuidas nendega koostööd teha. ja see on just see küsimus, millega me demokraatia ja valimistega tegelevas töörühmas soovime tegeleda. ja seepärast kolleegid tegid ka vastava muudatusettepaneku. eile me väga põhjalikult arutasime seda muudatusettepanekut ja muutsime ka sõnastust võrreldes eelmise aastaga ja mulle tundub, et me leidsime nüüd ka päris hea lahenduse ja see kõik on äh, Ehm, seda kõike üritame homme suulise muudatusettepaneku kaudu ka sisse viia ja loodan, et eh, to-, saate seda toetada. mis puudutab homset hääletusnimekirja, siis ma üritasin seda kõike ähm, ülevaatlikult teha ja koos hoida. on tähtsaid küsimusi, mille üle võib arutelu pidada. mõned kolleegid näiteks eh, relvadega kauplemise lepingu raames tõstatasid tasakaalustamise küsimuse, aga ma ei tea, tegemist on küll tähtsa küsimusega, ma ei usu, et seda me peaksime ÜRO Peaassamblee raames arutama. sama kehtib ka selle lepingu ko-, äh, muudatusettepaneku kohta, mille on teinud Arengukomisjon. me ei tahtnud oma raportis äh, pikalt ja laialt rääkida äh, aastatuhande eesmärkide ülevaatamisest või nüüd ka säästva arengu eesmärkidest arengukomisjon kohe kindlasti saab ise selle kohta raporti koostada ja seda siis palju üksikasjalikumalt seal arutada. nii et meie äh, oma raportisse seda kirja ei pane ja lihtsalt kavatseme oma partneritega sügisel ülevaatlikult nendest küsimustest rääkida. meil on ka üks uuendus selles protsessis, nimelt äh, üleskutse nõukogule, et pärast peaassambleed peaksime veel kord kokku tulema ja üle vaatama, millised on need prioriteedid, mis me paika panisime, kuidas äh, äh, ÜRO Peaassamblee nendesse eesmärkidesse suhtus ja milliseid edusamme me saavutasime, sest ma arvan, et si-, nii, selle kaudu on meil võimalik ka koostöötsüklit täiustada niimoodi, et Äh, dialoog nõukogu välisteenistuse ja Euroopa Parlamendi vahel üleüldiselt äh, oleks mõistlikus raames ja ka tõesti tõhus. mul on väga hea meel, et meil oli võimalik seda küsimust nii ÜRO töörühmas kui ka siin äh, äh fraks-, siin komisjoni siseselt arutada ja nüüd ootan juba põnevusega teie kommentaare ning märkuseid. Thank you, the floor to Mr Preda suur tänu, sõna saab härra Preda. suur tänu! kõigepealt tahaksin äh, graaf äh,, graaf Lambsdorfi tänada suurepärase koostöö eest variraportööridega. ma olen väga rahul kompromissettepanekutega, mis me eile vastu võtsime ma usun, et need kompromissettepanekud äh, parandavad äh, täiesti selgelt meie soovitusi nõukogule. siin toovad meie muudatusettepanekud välja Euroopa Liidu rolli tähtsuse ÜRO-s ja seda otse loomulikult siis, kui Euroopa Liit räägib ühel häälel. on otse loomulikult ka üldiseid soovitusi institutsionaalsete küsimuste kohta aga on viidatud ka sellistele päevakajalistele küsimustele nagu Süüria ja Mali, kus rahvusvaheline kogukond otse loomulikult peab sekkuma. eile vastu võetud tekst, eile vastu võetud teksti me laiendasime sest me panime sinna sisse veel ka kokkuleppe relvadega kauplemise kohta ja mul tuleb teile öelda, et liikmesriikidele anti õigus esimesel juunil äh, pidulikul tseremoonial see leping ka vastu võtta. kahjuks ma ei saa toetada muudatusettepanekut seitsekümmend neli, mille on teinud proua Koomes proua Koomes nõuab, et äh, me läheksime kaugemale lepingu piiridest ja sellega mina ei saa nõustuda. samal ajal on mul ka kahju, et äh, raportöör ei toeta minu muudatusettepanekut number kakskümmend kuus. mina usun nimelt, et ähm, varem, et äh, hiljuti on meil olnud väga häid näiteid selle kohta, et kui me ei ei jõua ühehäälselt kokkuleppele, siis vähemalt need, kes on enamuses, äh, peaksid siiski saama õiguse oma seisukoha läbi suruda. mul oleks meeldinud, kui muudatusettepanekud üksteist, kolmkümmend seitse, üheksakümmend kolm ja üheksakümmend kaheksa oleksid äh, saanud ka kolleegide toetuse. veel üks muudatusettepanek, äh, muudatusettepanek kaheksakümmend kaheksa mis puudutab antisemitismi, see oleks ka pidanud teksti sisse jääma. aga üleüldiselt on tegemist tasakaalus soovituse ettepanekuga ja ma usun, et äh, hääletus homme ei peaks endaga mitte mingeid probleeme kaasa tooma. mis Munis, please? Äh, proua Munis suur tänu, ma tahan veel kord tänada härra Lambsdorfi, meil on nüüd äh, tekst soovituse kohta, mis puudutab ÜRO Peaassambleed. tegemist on äh, selgete seisukohtadega, mille puhul me saame ilmselgelt New Yorgis rääkida ühel häälel. mis puudutab sotsiaaldemokraate, siis ma tahaksin rääkida nendest uutest kompromissettepanekutest, mida meile siin esitleti. me toetame suuremat osa neist ja meil on väga hea meel, et äh, liikmesriigid peavad välja töötama ühise seisukoha äh, äh, julgeolekunõukogus, selles, et me saaksime rääkida ühel häälel. siis konfliktide lahendamine ja see, mis puudutab äh, konflikti Süürias ja konflikti lahendamist Süürias, sest tegemist on väga reaalse olukorraga, siis äh, äkki me peaksime siin äh, veel kord esitama üleskutse humanitaarõigustest, inimõigustest kinnipidamise kohta, peame välja tooma Saheli piirkonna konfliktid, Mali konflikti, sellega peaksime me ka arvestama siis on veel punkti, millega me ei ole nõus liberaalide ja Rahvaparteiga, mis, need on seisukohad, mis meie jaoks lähevad liiga kaugele. leping relvadega kauplemise kohta, proua Gomesi muudatusettepanek, Euroopa Liit peab välja töötama järelevalve seiremehhanismid relvadega kauplemise kohta ja meil tuleb ka saavutada suurem läbipaistvus relvadega kauplemise puhul. ma ei usu, et äh, parlamendifraktsioonid on läbipaistvuse vastu relvadega kauplemise puhul just sellepärast äh, ju ka leping vastu võeti ja veel üks asi, millest me aru ei saa, et raportöör ja ka mõned kolleegid, äh, muudatusettepanekid kaheksakümmend kuus ja üheksakümmend kuus, mis on teinud kolleeg Obiolse kus räägitakse äh, inimõigustest ja vägivallast inimõiguste eest võitlejate äh, vastu homofoobiast. tundub, et meil on ikkagi veel äh, ka usuliste vähemustega ja mulle tundub, et äh, solidaarsust ei äh, suuda me nendega üles näidata. siis muudatusettepanek üheksakümmend kaks, äh, kus tuuakse prioriteedina välja surmanuhtluse kaotamine. miks see on, ettepanek on eraldi pandud hääletusnimekirja, sellest ma ei saa aru. ja veel üks punkt eelmisel aastal räägiti tasakaalust eh, ja sellest, et G kakskümmend on finantskoormuse puhul jõudnud eh, kokkuleppele. ja mind üllatab, et sellel aastal raportöör on ettepaneku vastu, kuigi eelmisel aastal ta poetas seda. siis ka kliimapõgenikud äh, muudatusettepanek kaheksakümmend seitse, see on väga tähtis küsimus, eh, samamoodi nagu ka CO kahe heitmete vähendamise eesmärgid, ka sellega pole arvestatud. muudatusettepanekud üheksakümmend üheksa ja sada seitse oleksid võinud ka sisse jääda. me räägime siin tegevuskavadest öö, eh, mis puudutavad ÜRO vastu võetud soovitusi korruptsioonivastaseks võitluseks, äh, seda võeti vastu kahe tuhande kolmandal aastal. ka nendega peaks rohkem arvestama eh,. eh just to say, there seems to be maybe SND has a different numbering. võib-olla sotsiaaldemokraatidel on muudatusettepanekud teistmoodi nimetatud, kui te viitasite üheksakümne kuuele ja homoseksuaalsusele, siis seal oli hoopis keskkond minu versioon. kui te ütlesite seitsekümmend kuus, siis tundub, et eh, teil on teistsugune sisu või numeratsioon. palun kontrollige üle, sest mõningad küsimused, mida te mainisite, ei ole problemaatilised. Last speaker, Mr Watson yeah.. ja viimasena saab sõna härra Watson. tänan, esimees ka mina tahaksin õnnitleda oma kolleegi Graf Lambsdorfi tehtud töö puhul selle raporti kallal ja meil on tõesti vedanud, et meil on isik, kes on oma mandaati täitnud ja kes on pidevalt jälginud Euroopa Liidu ja ÜRO vaheliste suhete arengut. ma tahaksin juhtida tähelepanu esimees eh, kolleegide tähelepanu muudatusettepanekule, eh, mis on saanud fraktsioonide toetuse ja selles kutsutakse üles eh, mõtlema ka ÜRO Parlamentaarse Assamblee moodustamise võimalusele. see on äärmiselt konservatiivselt sõnastatud muudatusettepanekud. me loodame saavutada nii laiapõljelise toetuse kui võimalik. me ei tee ettepaneku kiireks muudatuseks, vaid teeme ettepaneku vähemalt kaaluda mõtet moodustada parlamentaarne assamblee selle organisatsiooni reformimise käigus, kuna see organ on jäänud äh, meie diplomaatiliste teenistuse äh, ähm, raamidesse rohkem ja mis on kannatanud nende riiklike lähenemuste läbi, mida on nii korduvalt aset leidnud. Need, äh, kes meist on siinkohal ja Hans Pötering, äh, kes on otseselt valitud institutsiooni esindaja, äh, teeninud seda parlamenti, on teadlik kui palju parlament saab kaasa aidata poliitilise üksuse arengule. parlamentid erinevalt teistest organitest on sellised, mis äh, viivad kokku isikud, inimesed, kelle huvid ei piirdu ainult äh, oma valimisringkonna huvide esindajaga, vaid on huvitatud organisatsiooni ühiste huvide edendamisest ja sel põhjusel ma loodan, et sellele muudatusettepanekule annavad oma toetuse äh, paljud fraktsioonid. ma ei oota seda äh, kõikehõlmavat toetust, et äh, Lord Dartmouth või härra Tänak ilmselt arutavad seda oma õllekannu kallal pahaselt, et selline parlamentaarne assamblee luua, kuid ma loodan, et põhiosa fraktsioonidest toetab seda härra Tänak. vastupidiselt sellele, mida te mõtlete, härra Graham, mina tegelikult põhimõtet toetan ja esitasin selle küsimuse ja ma ei tea, kas te olite kohal. ÜRO Peaassamblee presidendides Vokaramitšis käesoleval nädalal ja tema oli eh, ÜRO eesistujana, et see tähendab seda ka suuri ressursieraldusi, sest tuleks ju mõelda sellele, kes hakkab maksma selle eest, et parlamentaarse assamblee liikmed reisivad New Yorki ja tagasi. teiseks, viiskümmend protsenti või rohkem kui viiskümmend protsenti ÜRO liikmesriikidest ei kujuta endast parlamentaarset demokraatiat ja seega tekib küsimus, millise riigi parlamendi tunnustada ja millist mitte. ja kolmandaks, me peame mm, olema ettevaatlikud oma soovides, sest osa parlamentaare võib-olla hakkab palju jõulisemalt oma riiklikke huvisid kaitsma kui mõned riikide diplomaadid ja kui te mõtlete, kuidas moodustada konsensus nende seas, siis te mõtleks, peaksite veel kord mõtlema selle. tegelikult mina usun demokraatiasse, ma olen parlamentaarse korra toetaja ja see võib-olla teid üllatab, et ma toetan seda mõtet. Lord Dartmouth ma võin öelda, et selles kontekstis minu patriotism ja palun pange tähele sõna patriotism ja mitte natsionalism, mida ma kasutan, omandab täieliku kohustuse vormi et, et Ühendkuningriigi alaline koht ÜRSO, äh, ÜRO Julgeolekunõukogus jääb alles vaatamata sellele, et parlamendi kolleegid pidevalt püüavad seda õõnestada ja ka meie komisjonis ja ma loodan, et valimiste ajal liberaaldemokraadid ütlevad selgelt välja, milline on nende poliitika ÜRO alalise koha kohta ÜRO Julgeolekunõukogus. Need olid väga selged väljendatud mõtted ja nüüd raportöör, palun ma mitte hetkekski ei kahtle, et äh, Lord Dartmouth äh, on patrioot, kuid mul on äh, halvad uudised, et tegelikult see õnnestumine jätkub ja väga paljud fraktsioonide esindajad, kes aktiivselt osalesid selle raporti koostamisel ja rõhutasid meie ühist soovi saada Euroopa Liidule julgeolekunõukogus alaline koht ja et sõna sacrosanct, pühanduse reostumine äh, Äh, tuli ühe maailma kõige liberaalsem demokraatia esindaja suus, kui me räägime, äh, mis äh, poliitilistes valdkondades ja religioosses valdkondades on juba juurdunud. kuid põhimõtteliselt me oleme saavutanud konsensuse enamuse seas. et hakatakse toetama julgeolekunõukogu põhjalikku reformimist, mis ei saa toimuma väga kiiresti tänapäeval, kuna äh, äh, viie äh, riigi seas, viie riikide seas, Ühendkuningriigi enda seas ei ole eriti entusiastlikud selles suhtes. Äh, esitati ka mitmeid teisi küsimusi, mida tasuks võib-olla veel kord üle vaadata, arvestades nüüd seda segadust numeratsiooniga ja ähm, ka minus tekitasid segadust need numbrid, kui ma kuulasin tõlget, mis ei vastanud kolleegide poolt avaldatule. kui me räägime parlamentaarse assamblee ideest, seda oleme me arutanud aastast aastasse. see ei ole niivõrd parteipoliitiline küsimus, kui see, et me peaksime põhjalikult läbi mõtlema, millised saavad olema praktilised tagajärjed, eh, millistest kontseptsioonidest lähtuda ÜRO-s on liikmeid, mis vastavalt hartale on liikmesriikide organisatsioon, kes saadavad oma delegatsioonid äh, Peaassambleele. ja hartas ei ole ühtegi sätet, mis äh, keelaks liikmesriikidel parlamendi esindajad oma riiklikesse delegatsioonidesse saada ja mõned riigid on seda teinud rahvusparlamentide esindajad on osalised teatud riikide riiklikes delegatsioonides, iga liikmesriik saab seda teha. kui me räägime parlamentide vahelist liidust, siis me juba ülemaailmselt oleme loonud sellise organi, mis ühendab äh, parlamentääride huve ja mis on tihedas koostöös ÜRO-ga tänu oma vaatleja staatusele ja ma usun, et sellisel juhul Parlamentaarne Assamblee hakkaks dubleerima IPU tegevust ja ma suhtun skeptiliselt sellega. ja veel üks hartaga seotud küsimus. kui loodaks selline Parlamentaarne Assamblee, siis vastavalt hardale saab olema kas vaatleja kuskil niimoodi eemal vaatlev või äh, peaassamblee nagu haruorgan, mis tähendab seda, et parlamentäärid oma juriidilisest staatusest lähtudes äh, saavad palju nõrgema staatuse võrreldes äh, parlamentaarses äh,, vabandust, peaassamblees esindatud diplomaatidega. ei, ma kutsun teid üles mõtlema nendele asjadele, kui te otsustate, kuidas hääletada. mainiti ka vahendite küsimus. Äh, me oleme seda ikka ja jälle arutanud kuid põhiküsimus seisneb selles, et, et väga paljud ÜRO liikmesriigid ei ole veel demokraatlikud riigid. ja kui me Euroopa Parlamendina leiame ennast sellisest olukorrast, sest ÜRO silmis oleme me äh, piirkondliku integratsiooni äh, organ, siis me satuksime demokraatlikult valitud põhjakorealaste kolleegidega koos, demokraatlikult valitud Hiina kolleegidega, demokraatlikult valitud Kuuba kolleegidega, kes kõik hakkavad väitma, et parlamentääridena on neil nüüd õigus otsustada ka äh,, kuidas äh, ÜRO äh, edasi liigub ja seetõttu kui need, kes on veendunud, et parlamentaarne assamblee välja äh, muudatusettepanek üheksakümmend neli on küll väga konservatiivselt sõna, äh, sõnastatud, kuid seal on ka teine muudatusettepanek. kuid sellest tuleb selgelt välja, et soovitakse parlamentaarset assambleed moodustada. ma olen pannud miinuse hääletusnimekirja nagu ka eelmistel aastatel, kuid loomulikult kõik kolleegid äh, võivad ise mõelda ja otsustada, kuid ma usun, et parlamentidevahelise liidu tugevdamine ja IPU raames parlamentide koostöö tugevnemine oleks parim viis meie staatuse tugevdamiseks ÜRO-s ma ootan huviga hääletust homme ja ootan huviga koostööd kolleegidega, kolleegidega ka tulevikus äh, meie komisjonis. tänan. järgmisena. Mm, see punkt oleks pidanud äh, lõppema aastaks, äh, kellaks üksteist kolmkümmend, äh, kui Serbia peaminister äh, tuleb väliskomisjoni arvamuste vahetuses osalema. ja nüüd ma annan sõna härra Michael Gaalerile, kes juhtis Euroopa Liidu valimisvaatlusdelegatsiooni Pakistanis seitsmendast neljateistkümnenda maini ja härra Richard Howard, kes juhtis Rahvapartei delegatsiooni samadel valimistel valimised toimusid üheteistkümnendal mail. tegemist oli ajaloolise sündmusega, kuna esimest korda pärast aastat äh, tuhat üheksasada nelikümmend seitse äh, tsiviilvõim läks üle teisele. valimisi peeti suhteliselt vabadeks ja õiglasteks. osalemisprotsent kuuskümmend protsenti oli kõige kõrgem äh, pärast tuhande üheksasaja seitsmekümnendat aastat ja kohe anname sõna härra Gaalerile, kes annab äh, ülevaate see toimunud visiidist. palun, härra Gaaler. suur tänu, kallid kolleegid. tahaksin kõigepealt teile mõned statistilised andmed ja faktid edastada ja siis mingil hetkel lähen üle inglise keelele, sellepärast et numbrid on mul lihtsalt inglise keeles. me käisime kolmandal, me jõudsime kolmandal aprillil Islamabadi ja järgmisel nädalal, neljandal juunil meie valimisvaatluskeskus seal paneb oma uksed kinni ja teisel juuli nädalal siis äh, esitame teile raporti koos kõikide soovitustega, mida me koha peal tegime. meil oli viiskümmend kaks pikaajalist vaatlejat kahekümne kuues meeskonnas ja nelikümmend kuus äh, lühiajalist vaatlejat ning ka diplomaadid koha peal, samamoodi nagu ka Euroopa Parlamendi äh, delegatsiooni, et kokku oli sada nelikümmend inimest koha peal, Richard Howitt juhtis Euroopa Parlamendi delegatsiooni, Phil Bennion ja Joachim Zeller olid ülejäänud kolleegid, mõningad inimesi oli vähem kui eelmistel kordadel, te ei oleks pidanud meie pärast kartma, kellegiga midagi ei juhtunud, ka pikaliste vaatlejatega. viimased numbrid, mis meile on esitatud kokku nelikümmend kuus koma kaks miljonit inimest läks valima ja see on viiskümmend viis protsenti valimisõiguslikust elanikkonnast. Ähm, me ei saavutanud siiski kuuekümne protsendi määra. eelmine kord käis äh, viiskümmend neli protsenti inimestest valimas nii et väikseid edusamme on tehtud. Islamabadis käis, äh, oli valimisaktus kuuskümmend kaks protsenti, Punjabi provintsis kuuskümmend protsenti, Sindis, Sinakuluku, Karachi viiskümmend protsenti, Keipi, Papata, Kuruda, Peshawar nelikümmend viis protsenti, Belutšistanis, äh, Kveta on see pealgi, pealinn kolmkümmend neli protsenti ja ja Fata hõimupiirkondades kolmkümmend kuus protsenti. meil kahjuks valimiste päeval tuli olla ka vägivalla tunnistajaks ja tõi endaga kaasa kuuskümmend neli surnut tegemist oli vägivallaaktiga, mis oli otseselt suunatud valimiste vastu, nägime ka teisi vägivallaakte, mis aga ei olnud suunatud valimiste vastu osades valimisringkondades veel loetakse hääli kokku ja tuleb ka veel äh, lisavalimisi korraldada nendes valimispiirkondades, kus valisiti kandidaate või osutus valituks kandidaadid, kes võitsid ka teistes valimispiirkondades, seal tuli siis äh, veel lisaks valida inimesi. nii et kakskümmend üheksa parlamendikohta on ikka veel jagamata. BMNL oli suurim äh, võit ja kahesaja seitsmekümne kahest kohast, mida otsevalimiste kaudu jagatakse, nad said äh, sada nelikümmend viis kõige suuremaks kaotajaks oli äh, Rahvapartei, Pakistan People's Party, nendele jäi kõigest kolmkümmend üks äh, kohta nullist ehk mitte üheltki kohalt kakskümmend kaheksa kohti sai PTI partei regionaalpartei Karachis, mis traditsiooniliselt on väga tugev, sai kaheksateist kohta ja siis veel üks islamipartei äh, Jamaat äh, Ulema e Ju, Ju, Jui F on nende lühend, äh, see sai kümme kohta, ülejäänud parteid said vähem kui kümme kohta ja Awami National Party praegune valitsuspartei sai ainult ühe koha parlamendis. mis puudutab ajakava, siis kuni kahekümnenda juunini toimuvad need lisavalimised ja suure tõenäosusega Rahvusassamblees seitse kohta täidetakse nendega esimesel juunil. järgmisel nädalal toimub parlamendi asutav kogu ja siis kolme päeva jooksul üritavad nad ka peaministri ametisse nimetada. suure tõenäosusega saab peaministriks Navas Šarif. ja nüüd lähen inglise keelele üle, sellepärast et äh, meil on järeldused siin ja ma tahaksin nüüd esitleda vastavalt sellele sõnastusele, mis seal on kirjas me hindasime valimiste äh, protsessi ja see on paranenud ja on kooskõlas äh, reeglitega, kuigi oli ka sõjalist vägivalda ja muid puudujääke me nägime, et ollakse pühendunud demokraatiale, riigi ametivõimud, parteid äh, on pühendunud sellele ja, ja jätkasid osalemist valimisprotsessis hoolimata sellest, et äh, oli vägivallaakte Karachis, Balutšistanis, Balakatumpunis ja Patas. kõige suuremas provintsis Panjas ei olnud peaaegu üldse vägivallaakte äh, ja, ja Panjas oli ka valimisaktiivsus suurem kui äh, mujal. Pakistanis põhimõtteliselt oli öeldud, et valimised eh, on islamivastased ja inimesed ei peaks minema. see et, et nelikümmend neljalt protsendilt valimisaktiivsus aktiivsus tõusis viiekümne neljale protsendile, näitab, et eh, rahvas ei toeta sellist äärmuslikku lähenemist. peale selle oli oht eh, sellel kolmel parteil, mis on ilmalikud, see oli see Wahhami National Party, Rahvapartei ja NJM. Taliban oli kuulutanud eelnevalt ja nad seda ka tegid, et nad äh, ründasid nimetatud kolme partei kandidaate, nii et parteid kaotasid nii mõnegi kandidaadi ja ka surma said osalejad teistel valimiskohtumistel. nii et neil ei ole olnud võimalik oma valimiskampaaniat pidada nii, nagu nad olid ette näinud. Pakistani demokraatlikus protsessis on näha konkurentsi või suurenemist kahe tuhande, võrreldes kahe tuhande üheksanda aastaga rohkem parteisid osaleb ja kaks korda rohkem kandidaate oli kui eelmine kord. valimisvaatlus äh, missioonil pikaajalised vaatlejad olid kohapeal ja nägid, et vägivald siiski ei lubanud kõigil osaleda aktiivselt valimiskampaanias. Need parteid, mis eelmine kord eriti just Balutšistanis boikoteerisid valimisi, Balutši natsionalistid ja Partumi natsionalistid, nemad seekord osalesid valimistel, mis kujutas endast äh, eraldi ohtu Balutši natsionalistideks, sest Balutši separatistid ei ole islamistid, vaid on separatistid ja ka nemad äh, korraldasid rünnakaid sellepärast, et nad ei soovinud äh, valimiskampaanias osaleda äh,. rohkem naisi registreeriti valijateks ja ka naiskandidaatide arv suurenes üle kahe korra. Pakistani valimiskomisjon äh, töötas välja ka ähm, eraldi sugudele välja mõeldud valimisinformatsiooni voldikud, teil tuleb mõelda selle peale, et mehed ja naised käivad eraldi valimisjaoskondades. kas on siis täiesti kaks erinevat hoonet või on ühes hoones kaks erinevat ruumi, kus äh, mehed ja naised valimas käivad? Mo-, naiste poliitiline kaasatus on siiski piiratud kolm koma neli protsenti protsenti äh, Äh, kandidaatidest olid äh, naised ja mis puudutab äh, valimisi, siis kaheksakümmend kuus miljonit inimest on valijatena registreeritud, kuid nende hulgas on mehi üksteist miljonit rohkem kui naisi. naiste jaoks on kuuskümmend eraldi reserveeritud kohta ja kümme kohta on ka mittemoslemitele ette nähtud ja kui äh, ameti need äh, parlamendikohad, kakssada seitsekümmend kaks kohta, mis on ette nähtud äh, ja kui te vaat-, vaadatakse üle tulemused, siis naiste kohad lihtsalt proportsionaalselt jagatakse parteide vahel ära. sama kehtib ka äh, mittemoslemitele reserveeritud kohtade kohta, need kümme kohta siis. mis oli teistmoodi kui eelmine kord. ÜRO rahvusvaheline tsiviil- ja inimõiguste komisjon oli kohapeal, nii et meie valimisvaatlejatena võime kaotada, kasutada neid ÜRO reegleid ja artiklis kakskümmend viis on kirjas, et äh, on nõuded kandidaatidele ja nüüd me nägime seda, mis eelmine kord ei mänginud nii suurt rolli, kui ma kahe tuhande kaheksandal aastal ka peavaatlejana kohal olid, olin põhiseaduse kaks artiklit, kuuskümmend kaks ja kuuskümmend kolm, mis puudutasid äh, Äh, kandidaatidele esitatav nõudeid, et sa pead maksma oma makse ja lõiv ja teiseks, et kas sa oled hea moslem, siis äh, seda kahte artiklit äh, tõlgendati vastutavate poolt erinevalt kui eelmine kord need, kes vastutasid valijate registreerimiste ees. kahesaja seitsmekümnes valimisringkonnas me nägime mõningaid koomilisi otsuseid, ma ei hakka üksikasjalikult nendest rääkima, kuid oli juhtumeid, kus äh, hiljem vaadati otsused ümber. ka õiguslik raamistik on paranenud, põhiseadust on muudetud ja valimiskomisjoni esimees valitakse nüüd parlamentaarselt me ja seda põhimõtet ka seekord tõesti rakendati. see tähendab seda, et varem ka eelmine kord valimiskomisjoni esimehe pani paika president, nii et tegemist oli väga ühepoolse sammuga ja see oli üks meie soovitusi eelmine kord ka, et tuli kokku parlamendikomisjon ja nemad otsustasid äh, ühehäälselt, kellest saab äh, valimiste komisjoni esimees. tegemist oli parteiülese otsusega. meie arvates on see väga tähtis, sest see suurendab usaldusväärsust selleks, et äh, valimiste komisjon äh, seisaks kõrgemal parteidevahelistest tülidest. ja valimised olid paremad ka just sellepärast, et valimiskomisjoni esimees valiti nii, nagu nad valiti. härra Kaaren, palun lõpetage, ütleb äh, härra esimees. jah. on veel ka teisi küsimusi, mis on paranenud võrreldes eelmise korraga, mis pole küll täiesti rahuldavad äh,, valijate roll oli seekord tõesti hästi läbipaistev, selliseid juhtumeid nagu eelmine kord ei olnud. ajakirjandus oli vabam kui eelmine kord, see ei tähendanud seda, et nad oleks nüüd kõikidest parteidest võrdselt kirjutanud, me nägime ja tegime ka statistikat selle kohta et nii, et äh, riiklikus televisioonis kui ka erameediast BMNL ehk siis äh, üks äh, partei, opositsioonipartei sai kõige rohkem tähelepanu, sellele järgnes Ramkan ja ülejäänud parteid, nii et ei olnud päris võrdseid tingimusi meediamaastikul, aga seda mitte valitsuse sekkumise pärast, vaid äh, erinevate meediaorganisatsioonide omanike otsuse tõttu. Maadi kogukondi krit-, diskrimineeritakse ikka veel edasi, nii nagu ka teised vähemused, neid tuleb eraldi registreerida ja see tõi endaga kaasa selle kogukonna äh, poolse valimiste boikoteerimise, nii et selle probleemiga ei oldud tegeletud. lõpetan sellega ja kui soovite, siis üksikasjad on raportis. härra Howitt, palun. kõnelejal puudub mikrofon. How? Is that not working? Shall I move up? is going to confuse everybody. Democracy is... demokraatia on Euroopas loomulikult väga äh, täiuslik ja sellepärast ma võin siin saalis ka istekohta vahetada. aga kõigepealt tahaksin avaldada tunnustust härra Kaalerile ja Äh, teistele kolleegidele, ta oli, äh, härra Kaaler oli kahe tuhande kaheksandal aastal äh, ka vaatlejaks ja tema kogemused sellest ajast aitasid meid väga, nii et, et tahaksin teda väga tänada härra Benjani ja härra Zala nimel, kes olid siis kolleegid, kes olid minuga koos sellel missioonil. Te rõhutasite siin seda, et enne, kümme päeva enne valimisi Pakistani relvajõudude eh, ülemjuhataja tegi eh, avalduse, kus ütles, et sõjavägi ei kavatse valimisi takistada ja see on minu meelest väga oluline ja väga oluline on eh, seda just tunnistada Pakistani puhul, sest tegemist on riigiga, kus demokraatia on endiselt veel väga habras, aga on astutud siis selge samm demokraatia suunas. mis puudutab nüüd vägivalda siis me äh, arutasime, et kuidas seda kõige paremini kujundada. vägivald vägivalla enda pärast oli tõepoolest kohutav ja seda tuleb tunnistada. Pakistani äh, Taliban üritas siis äh, valimiskampaaniat mõjutada ja nende tegevus tõepoolest mõjutaski valimistulemusi. meil toimus üks Äh, kohtumine ühe erakonna esindajatega, keda ümbritsesid siis just nimelt äh, äh automaatrelvadega ihukaitsjad, nii et, et äh, sellised, selle taustaga tuleb arvestada, kui me nendest valimistest räägime. aga suur osalusprotsent valimistel näitas seda, et Pakistani rahvas on sellise surve avaldamise vastu näiteks kas või Belušistanis, kus äh, rünnakuid oli väga palju ja inimesed ei lasknud ennast neist heidutada. ning üks asi, mida mina tahaksin rõhutada, et kui me toetume ainult Euroopa meediale ja sellele, mis meedias vägivallast kirjutatakse, siis me ei saa tegelikult olukorrast õigest pilti. mina olin Punjabis inimesed osalesid seal valimistel väga entusiastlikult äh, ja äh, suhted erakondade aktivistide vahel äh, olid väga sõbralikud. mina olen üheteistkümnendat korda valimisi vaatlemas ja esimest korda Äh, olin, olin ma tunnistajaks sellele, mida, mida, mida teha äh, olukorraga näiteks, kus vali, vali, hääletussedeleid on, äh, võltse hääletussedeleid on vali-, hääletuskasti topitud, seda probleemi arutati kolm kord, kolm tundi ja lõpuks see lahendati ilusasti. nii et, et minu arvates on see väga hea märk. minu jaoks on demokraatia kõige paremini nähtav just riigi kohalikul tasandil ja äh, väga oluline on seetõttu luua või taastada kohalik valitsemistasand, luua äh, side kodanikega. ma üritan teha tõesti lühidalt. nüüd, mis puudutab nende valimiste kaugemaid tagajärgi, siis äh, kindlasti äh, on väga, mõjutavad need riigi stabiilsust ja see on väga oluline selle, selle regiooni äh, stabiilsusele tervikuna, sest tegemist on väga suure riigiga, millel on suur mõju selles regioonis ja ka kogu maailmas. ja näib, et see riik on praegu üsna stabiilne, vähemalt valimistulemused tõestavad seda. ma ei ole kunagi näinud sellist süsteemi, kus äh, Äh, saab mobiili abil kindlaks teha, kus on see valimisjaoskond, kus sa pead hääletama. ja äh, see süsteem Pakistanis tõesti toimis. võib-olla on midagi sellist, millele peaks ka tähelepanu pöörama. ning äh, loomulikult need õnnetud juhtumid, kus Imran Khan ise poodiumilt maha kukkus ja oli vigastatud, aga Islamabadis toimus koosolek, kus toimusid tuhanded äh, külastajad ja tema oli siis videoühenduses nendega oma haiglavoodist. nii et, et see on, see oli ka väga emotsionaalne hetk ja lõpus pressikonverentsil küsiti meilt, et kuidas see mõjutab Pakistani taotlust GSP pluss režiimiga liitumiseks ja loomulikult meie jär-, jälgisime siis seda äh, valimisvaatlejate käitumisjuhendit ja muidugi ei kommenteerinud seda, aga ma arvan äh, kolleegidele, et, et äh, minu jaoks oli suur au olla selle valimisvaatlusmissiooni osa ja kogemu-, kogemus tegelikult oli palju positiivsem, kui paljud kõrvalvaatajad võib-olla arvavad ja ma arvan, et äh, Michal ja teised äh, on sama meelt. aitäh! aitäh, härra Hauit! härra Tänok on sõna soovinud. aitäh, esimees! tahaksin avaldada tunnustust nii Mihhail Kaalerile, kes äh, ta tööd tegi juba teist korda ja liituksin ka oma laboristist kolleegi Richard Howitiga tahaksin neile tunnustust avaldada sellise ülesande täitmise eest. see oli üsna riskantne ülesanne, arvestades äh, Talibani vägivallaähvardusi. ja mul on väga hea meel, et demokraatlikud protsessid äh, siiski toimisid ja valitsus vahetub läbi valimiste ning mul on väga hea meel ka selle üle, et et esimene kord siis tõesti see võimu üleandmine toimus demokraatlikult, sõjavägi ei sekkunud ja see äh, on heaks endeks ka selle regiooni julgeolekule, rahule ja demokraatiale. nüüd, kus valimised on läbi, saate te vastata ilmselt ka rohkem poliitilistele küsimustele, mis puudutavad Pakistani uust valitsust, mis loomulikult meile väga huvi pakub. Te ise ütlesite, et uus peaminister Nawaz Sharif on õppinud oma kogemustest sellest, kui sõjaväelased ta advokatuurist välja kihutasid. mina tahaksin lihtsalt teada ja mina olen väga tugev, suur India sõber. kas äh, on tehtud ka avaldusi, et Indiaga soovitakse suhteid parandada, näiteks Kashmiri küsimus kas äh, on plaanis ka üritada äh, leevendada neid pingeid, mis tekkisid pärast Mumbai intsidenti ja üldse Pakistani Talibani? Äh, kuidas sellega lood on? kas on tegu lihtsalt siin valimislubadustega või tõepoolest plaanitakse ka kõnelda Talibani selliste mõistlikumate elementidega? ning ma saan äh, meile oma äh, valijatelt, kellel on Pakistani juured ja kes on kristlased, et kuidas on selle, aga et äh, hindusid ja kristlasi kiusatakse taga, kas see vastab tõele? aitäh, härra Tänak, kaks minutit, et vastata. kõigepealt minu mandaadi ulatuses on selline, et pärast seda lõpparuannet ja soovitusi on Euroopal ka jätkuprogramm, et äh, jätkata dialoogi Pakistani uute võimudega, uue parlamendi koosseisuga ja valimiskomisjoniga selleks, et äh, just nimelt äh, rakenduslikele aspektidele tähelepanu pöörata ja seetõttu see koostöö, mis meil viimase viie aasta jooksul on olnud, jätkub, poliitiline tahe on olemas, me peaksime seda kasutama ja minu arvates see oleks tõesti väga oluline panus meie poolt selle riigi stabiliseerimiseks. mis puudutab siis neid teisi küsimusi, jah, pärast seda, kui oli selge, et Navas Šarifist saab peaminister, eh, ta kutsus meid ka oma ametisse astumistseremooniale, ma ei tea, kas me saame sinna minna aga mis puudutab olukorda Afganistanis, siis ta ütles, et ta kavatseb äh, abistada äh, rahvusvahelist üldsust. Ähm, ja kui, kui nemad tõesti abistavad meid pärast seda, kui äh, rahvusvahelised väed Afganistanist lahkuvad, siis härra Kaalerile öeldakse, et peaminister on siin ja palutakse teha lühidalt eks näis, kuidas asjad lähevad, aitäh! härra Howitt. härra Howitt. ma näen, et aega ei ole. ma äh, ei ole päris nõus sellega, mida härra Tänok ütles äh, usuliste vähemuste kohta. Äh, huvitav on see, et Nawaz Sharif enne valimisi andis intervjuu ühele India aja, ajakirjanikule ja mõned tema enda erakonnakaaslased kritiseerisid teda selle eest, mis ta seal e- intervjuus ütles, ta just nimelt soosis lähenemist Indiaga. ja mis puudutab Pakistani, Talibani, siis e, pigem on e, tegemist selliste kriminaalsete elementidega ja Äh, ja tõesti need intsidendid, mis valimiste ajal juhtusid, on kahetsusväärsed, aga seal ei ole, ei ole mingeid äh, tõe, tõendeid tegelikult äh, Pakistani Talibani ja Afganistani Talibani vaheliste sidemete kohta. me peame Talibaniga suhtlema karmilt, aga me peame nendega suhtlema ning ma olen nõus sellega, mida ütlevad Pakistani poliitikud, ka härra Howitit katkestatakse härra Provera ütleb, et on, tal on väga kahju, et ta ei saa anda rohkem kõneaega inimestele, aga meil ei ole enam aega. meil on peaminister kohal kallid kolleegid, daamid ja härrad, jätkame üheksanda päevakorrapunktiga. mul on väga hea meel tervitada siin täna oma kolleegi Eduard Kukanit, kes on delegatsiooni juhti ja samuti härra Ivica Tadžitsit, kes on Serbia Vabariigi peaminister. härra peaminister me kohtusime möödunud aasta jaanuaris teie asetäitjaga, sellest ajast saadik on aga toimunud väga palju olulisi samme, kokkulepe Kosovoga on väga-väga oluline. tahaksin teid eh, tänada teie pühendumuse eest ja nüüd on väga oluline, et kõik need kokkulepped ka kiiresti ellu rakendatakse Äh, ma tervitan tamu, samuti neid jõupingutusi, mida te olete teinud Serbia teel Euroopa Liidu suunas. Te olete äh, parandanud võitlust koru-, korruptsiooniga, see on väga oluline, samuti õigusriigi põhimõtete tugevdamine, võitlus korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevusega, inimõiguste ja põhivabaduste austamine. Need on äh, ühinemisläbirääkimiste aluseks ootame juunikuist ülemkogu, olles kindlad, et liikmesriigid hindavad neid edusamme täpselt nagu meiegi. ma arvan, et äh, arvestades teie saavutusi, äh, oleme me kõik praegu õigel teel, me teame, et äh, see ei ole sugugi lihtne väga palju tuleb langetada äh, otsuseid, mis on poliitilised, ajaloolised, emotsiooni, emotsionaalsed. niisiis äh, need asjad äh, lähevad teie rahvale tõesti südamesse, aga neid probleeme on võimalik lahendada rahumeelselt, te olete Euroopa teel ja meid huvitab väga, mis teil meile öelda on Äh, lugupeetud härra Brokk, daamid ja härrad, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tahaksin teid väga tänada selle eest, et te andsite mulle võimaluse täna Välisasjade komisjoni ees esineda. kõigepealt tahaksin väljendada rahulolu selle resolutsiooni üle, mis parlament hiljuti vastu võttis resolutsioonis käsitleti Serbia integratsiooni Euroopa teel, see võeti vastu kaheksateistkümnendal aprillil ning kujud, selles antakse ülevaade siis hetkeseisust, eh, kuhu Serbia oma integratsiooniprotsessiga on jõudnud. Eh, Serbia valitsus on saanud selle resolutsiooniga uut tuult tiibadesse eh, selleks, et jätkata edasiliikumist integratsiooni teel. Serbia on astunud mitmeid olulisi samme hoolitsemaks oma Euroopa tuleviku eest. me oleme arvestanud nende soovitustega, mida ülemkogu meile detsembris andis. me tahaksime paika panna läbirääkimiste alguse kuus päeva. meie jaoks on see täiesti sa-, realistlik eesmärk. daamid ja härrad, me oleme alustanud dialoogi Pristinaga kõige kõrgemal poliitilisel tasandil, vahendajateks on proua Ashton, välispoliitika kõrge esindaja me oleme alustanud neid kõnelusi heas usus ja sooviga leida jätkusuutlikud ja pikaajalised lahendused, mis on vastuvõetavad mõlemale poolele. me oleme teinud väga palju jõupingutusi. üheksateistkümnendal aprillil saavutas Serbia kokkulepe Pristina äh, kos-, äh, Kosovos olevate serblaste staatuse kohta. tegemist oli olulise sammuga edasi, see aitab äh, lahendada siis serblaste staatuse küsimust Kosovos Äh, Serbia ei ole tunnustanud Kosovo iseseisvust, aga me oleme rea-, äh, reaalsusest äh, teadlikud ning me mõistame, et mõned küsimused tuleb lahendada selleks, et albaanlased ja serblased saaksid rahulikult külg külje kõrval elada. väga oluline on, et me peaksime seejuures kinni rahvusvahelistest nõuetest, mis arvestavad näiteks vähemusi, Euroopa vähemusõiguste harta, samuti äh, kohaliku omavalitsuse põhimõtteid. Serbia institutsioonid Kosovos Metohjas on Pristina järelevalve all, aga neil on väga selgelt paika pandud õigused ja kohustused. mis puudutab autonoomiat nii Äh, rahastamise kui ka nende loomise vallas. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et äh, see ei tähenda Srebska vabariigi loomist, äh, seda paljud kartsid Äh, paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides räägiti sellest. mulle tundub, et see kokkulepe on väga oluline, see on uus etapp kosovolaste kos- ja serblaste vahelistes läbirääkimistes, mis võimaldab tagada julgeoleku ja rahu kõigile kogukondadele ning see on aluseks uuele ja palju kiiremale majanduse arengule. järgmine samm mis on vajalik selleks, et äh, läbirääkimiste kuupäev paika saada on siis äh, selle kokkuleppe ellurakendamine. meie huvides on seda kokkulepet äh, ellu rakendada, rakendada äh, ellu kõike seda, mille osas Prististega kokku lepiti ja siin ei ole mingiks, mingiteks küsimusteks võimalust. viimastel päevadel on Serbia vastu võtnud rakenduskava ning tahaksin teile kinnitada, et Serbia valitsus teeb kõik, mis meie võimuses selleks, et seda kava täielikult ellu rakendada ning niimoodi kõrvaldada viimane takistus et äh, ülemkogu saaks otsustada kõneluste alustamise. daamid ja härrad, tahaksin nüüd kõnelda nendest reformidest, mis Serbias on toimunud. valitsus on äh, valmis äh, vastu võtma strateegiat õigussüsteemi reformiks, kohtusüsteemi reformiks. me oleme vastu võtnud ka kava, kuidas parandada kohtuni akadeemia toimimist, plaan on äh, viieks aastaks ning äh, peamine eesmärk on muuta kohtusüsteemi läbipaistvamaks ja muuta selliseks, et see edendab äh, õigusriigi põhimõtetest kinnipidamist, samuti parandab õigusemõistmise kvaliteeti. valitsuse tegevus võitluses korruptsiooniga on samuti olnud väga edukas seda on tunnustanud ka Euroopa Komisjon ja Euroopa Parlament oma raportites uue strateegia ja uue tegevuskava vastuvõtmine võitluseks korruptsiooniga äh, on samuti jõudnud vastuvõtmisjärku ning äh, meie peamine põhimõte selles strateegias on nulltolerants äh, korruptsiooni suhtes. me peame väga oluliseks koostööd prokuratuuri ja politsei vahel. möödunud aasta lõpul muutsime me teatud äh, seadusesätteid ning äh, sellel aastal on meil plaanis äh, oma karistusseadustikku põhjalikumalt muuta, niimoodi me loome parema õigustiku raamistiku võitluseks korruptsiooniga. samuti tegeleme diskrimineerimisvastase strateegia väljatöötamisega, seadus peaks vastu võetama selle aasta teises kvartalis see strateegia äh, läheneb siis äh, väga laialdas, laiast aspektist siis diskrimineerimise probleemile ja kindlasti parandame kaitsetute ühiskonnagruppide olukorda samuti oleme rakendanud meetmeid, et äh, aidata asüülitaotlejaid ja võidelda organiseeritud kuritegevuse ja korruptsiooni vastu. möödunud aastal asüülitaotlejate arv vähenes ning äh, Saksamaa näide on väga positiivne, seal langes asüülitaotlejate arv võrreldes varasemate kuudega. Serbia valitsus äh, annab endast parima, et seda probleemi lahendada ja pidada seejuures kinni Euroopa standarditest. samas tuleb aga mainida, et äh, viisavabaduse sisseviimine on samuti kasulik. mis puudutab nüüd inimõigusi ja vähemuste õigusi, siis valitsus tegeleb aktiivselt sellega, et vastu võtta uus strateegia ja tegevuskava diskrimineerimise vastaseks võitluseks. me keskendume just kõige kaitsetumatele ühiskonnagruppidele ja vähemustele, kes tihtipeale diskrimineerimise ohvriks on. tahaksin juhtida tähelepanu sellele, et tegemist on esimese riiklikul tasandil dokumendiga, mis äh, käsitleb ka äh, seksuaalvähemuste probleeme ning sisaldab äh, kõikehõlmavaid meetmeid nende sotsiaalse seisundi parandamiseks ja teeb lõpu nende vastasele diskrimineerimisele. mis puudutab teatud vähemuste küsimusi, siis ka siin on saavutatud e-, edusamme. meil on väga head kontaktid vähemuste nõukoguga Eh, on eh, lahendatud rahastamisega seonduvad probleemid ning on välja tulnud algatustega luua ka riiklik nõukogu siis eh, rahvusvähemustele. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, tahaksin nüüd kõnelda kõige olulisemast teemast ja selleks on majanduslik olukord ning majandus. nagu te teate, need probleemid, mis on tulenenud Euroopa Liidu majanduskriisist ja maailma majanduskriisist, on mõjutanud väga tugevalt ka Serbiat. tööpuudus on kõige suurem probleem, see on üle kahekümne viie protsendi. palgad ning pensionid on väga madalad. elatustaseme langus on märgatav, kuigi on ka mõningaid äh, lootust sisendavaid näitajaid, äh, mis viitavad sellele, et äh, Serbia on kriisist väljumas. igapäevaelus see aga veel nii silmatorkav ei ole ma loodan, et äh, Serbiaga äh, liitumiskõneluste alustamine on äh, tõesti hea signaal investoritele, et Serbiasse on mõtet investeerida. meie tööjõud on haritud, odav, meil on väga hea õiguslik ja maksusüsteem, meil on vabakaubanduslepingud mitte, paljude mitte Euroopa Liitu kuuluvate riikidega. koostöö Euroopa Parlamendi ja meie Rahvusassamblee, siis Serbia parlamendi vahel Äh, kulgeb läbi äh, parlamentidevahelise dialoogi. Euroopa Parlamendi delegatsioon suhete arendamiseks ähm, äh, Kagu-Euroopa riikidega ning parlamendi väliskomisjon on Serbia jaoks väga olulised. me loodame, et pärast järgmist ülemkogu need suhted veelgi paranevad ning ma kutsuksin teid üles Äh, tõhustama koostööd äh, oma kolleegidega Serbia parlamendis. Teie äh, toetus meie Euroopa integratsioonipüüdlustele on äärmiselt oluline. daamid ja härrad, lugupeetud parlamendisaadikud, lõpetuseks tahaksin peatuda teemal, mis on sama oluline kui Serbia majandusareng. nii tahaksin kõnelda Euroopa Liidu laienemispoliitikast olles peaministriks riigis, mis kaupleb Euroopa Liidu liikmesriikidega kaks kolmandikku meie kaupadest läheb Euroopa Liitu. Äh, kutsuksin teid üles laienemisprotsessi jätkama. ei tohiks äh, laienemisprotsessi aeglustada pärast äh, Horvaatia liitumist. Serbia on teadlik kõigist nendest probleemidest, millega Euroopa Liit silmitsi seisab. Euroopa Liidu laienemispoliitika on olnud üks kõige edukamaid poliitikaid, mis Euroopa Liidul üldse olnud on seetõttu on suhted Euroopa riikide vahel paranenud. Euroopa Liit on Euroopa suurim rahuprojekt. Serbia ei palu enda jaoks mingeid uusi reegleid, me lihtsalt palume, et peetakse kinni nendest, mis Äh, on juba olemas. Äh, senised liitumise kriteeriumid peaksid kehtima ka meie puhul. ma tahaksin teile kinnitada, et meie teeme kõik, mis meie võimuses. Serbia Euroopa integratsiooniprotsess on meie jaoks väga oluline. Äh, see on oluline kogu regiooni integratsiooni jaoks me loodame, et Euroopa Liit tunnistab neid jõupingutusi, mida Serbia on teinud, teeb seda sellisel moel, et Serbia ja kogu regioon jõuab Euroopa Liidule lähemale. ning äh, ühel päeval võtab meid vastu täisliikmetena. lõpetuseks tahaksin veel kord tänada teid toetuse eest. tahaksin tänada äh, parlamendisaadikuid nende toetuse eest ja tahaksin teid tänada ka selle eest, et te tegite Belgradist aastal kaks tuhat kakskümmend Euroopa kultuuripealinna. meie jaoks on see väga oluline kas või sellepärast, et eh, Serbia ajaloos on eh, olnud mõjutusi väga paljudest erinevatest kultuuridest. aastaid eh, oli tegemist riigiga, mis asus ida ja lääne eralduspiiril. tegemist on, on riigiga, kus Rooma impeeriumi ajal sündis üle kahekümne imperaatori sealhulgas ka Konstantinus, kes äh, seitse, äh, seitsesajandit aastat tagasi võttis vastu kuulsa Milano edikti, millega äh, muutus kristlus äh, Euroopas legaalseks. niisiis suur aitäh teile selle võimaluse eest siin sõna võtta ja loomulikult olen valmis vastama teie küsimustele ütlesin seda ka teie komisjoni esimehele, olen valmis siis vastama küsimustele, mis teil on ja kuulama ära teie soovitused ja ettepanekud aga te peate teadma seda, et Serbia on kaotanud väga palju aega. Serbia SKT on kuuskümmend viis protsenti sellest, mis ta oli tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal. tänane Serbia ei saa astuda väikesi samme edasi. meil on vaja kohe suuri hüppeid edasi teha. ning äh, serblaste tänapäeva elu, tänane elu on raske aga kõik need suured sammud, kõik need suured äh, sammud, näiteks samm Euroopa Liidu suunas, peavad algama väikestest ja need väikesed ongi kõige raskemad ja, aga ma arvan, et need väikesed esimesed sammud me oleme juba teinud ja ma võin teile kinnitada, et me käitume väga vastutustundlikult äh, ning äh, viime ellu kõik, mis, mille me oleme kokku leppinud dialoogis Pristinaga ja viime läbi ka kõik sisereformid, aitäh! Thank you very uh, much. The floor has uh, Mr. Kukan. suur tänu, järgmisena saab sõna härra Kukan. suur tänu, esimees, võimalusest sõna võtta äh, tahan südamest tervitada peaminister Dacićit, see on väga hea, et te olete täna meil külas Euroopa Parlamendis ja meie komisjonis. tundes seda riiki ja piirkonda natuke, olen teadlik, asjaolust, et äh, käivitatud muudatuste elluviimiseks on vaja tugevat julgust, poliitilist julgust, isiklikku julgust. seetõttu meid igati julgustavad Serbia uue valitsuse poolt saavutatud tulemused ja mulle meenub, et koalitsiooni moodustamise ajal programmis oli selgelt kirjas, et te soovite võtta euro, ette Euroopa tee ja see on julgustav, et te olete oma sõnadest kinni pidanud ja teil on väga palju ka tõestus selle kohta. see on äärmiselt oluline. kuna te olete sellel teel juba kaugele jõudnud ma kutsun teid üles jätkama, ma tean, et see on raske teekond. kuid äh, tahan teile öelda, et me kõik toetame teid. ma tahaksin avaldada ka Kagu-Euroopa äh, delegatsiooni liikmete tänu selle eest, et te olete alati olnud meile kättesaadav, meie Belgradi visiitidel te olete alati pühendunud meil rohkem kui viis minutit, sageli kaks tundi, need on olnud väga viljakate arutelude visiidid ja me alati ootame kohtumist teiega oma visiitide ajal. ajaloolised muutused Serbias ja Serbia soov ühineda Euroopa Liiduga kujutab endast väga suurt ja rasket ülesannet. kuid te olete näidanud, et te olete täis otsustust jätkata seda teed. ja seetõttu meie kõikide toetus teile. härra peaminister, ma ei jätka enam oma sõnavõttu. ma tänan teid esitatud info eest, see oli väga selge, arusaadav ja tahaksin esitada teile vaid ühe küsimuse, mis annab teile võimaluse avaldada oma arvamust ühest küsimust, mis mm, paratamatult tekitab muret meie kojas. Serbia versus Venemaa. mõned kolleegid arvavad, et Venemaa-meelsed elemendid teie poliitikas on liiga tugevad ja on seda ka kritiseerinud. head suhted Venemaaga on vajalikud, selles ei ole midagi halba, kõik soovivad seda, kuid teie puhul on tekkinud kahtlused, kuna ajalooliselt on Serbial olnud alati suhted Venemaaga ja head suhted palun selgitage meile oma seisukohta selles küsimuses. selleks, et äh, vältida ennetavalt äh, ainespekulatsioonideks. suur tänu, kolleegid, mul on pikk nimekiri sõnavõtu soovijatest, seega igale kõnelejale on eraldatud kaks minutit. härra Katšin, palun Äh, tänan, esimees. ma tahan öelda tere tulemast peaministrile. Teie tänane külaskäik annab hoogu ja julgustust juurde teie riigile ja rahvale Euroopa integratsiooni teel ja ma loodan, et teie tänane äh, sõnavõtt on täiendavaks julgustuseks ja aitab rekordilise aja jooksul hoogustada Serbia valitsuse jõupingutus selleks, et paika panna liitumisläbirääkimiste alguskuupäev. Teie külaskäik parlamenti on julgustuseks ka kõikidele meile, sest meil on vaja selgitada oma kolleegidele, miks Serbia on ära teeninud läbirääkimiste kuupäeva kehtestamise ja ma loodan, et pärast teie külastust saab see ülesanne meile olema lihtsam. me hindame kõrgelt äh, Serbia eeskuju Makedooniale, Bosnia-Hertsegoviinale et tuua see küsimus maa peale. et viia need riigid ka euroopalikule arenguteele. ja sellega seoses äh, avaldame tunnustust teie jõupingutustele ja äh, Euroopa peaks analüüsima ja võtma eeskujuks teie suhteid härra Tadžiga mis on heaks näiteks selleks, kuidas selliseid suhteid normaliseerida. ma tahaksin küsida teie käest selle rakendamiskava kohta. mida te sellega seoses kavatsete vastu võtta oma rahvusparlamendist? milline on olukord telekommunikatsiooni ja energeetika valdkonnas, kuna tähtaeg on viieteistkümnes juuni, mida te olete nendes valdkondades kokku leppinud? ja kuna täna ajakirjandus mainib ka teie valitsuse ülesehitust, mida te selles mõttes konkreetselt soovite saavutada? Eh, järgmisena härra Kovatšev, suur tänu, esimees, peaminister, tere tulemast välisasjade komisjoni ma õnnitlen teid selle ajaloolise sammu tegemise puhul äh,, nimelt Kosovoga lepingu sõlmimise puhul. see on tee äh, äh, minevikuhaavade parandamiseks ja õigluse jalule seadmiseks, see on eurointegratsiooni tee, ma loodan, et dialoogi edendamine, sallivuse edendamine äh,, vanade lähenemistest loobumine aitab teil edasi minna. härra peaminister kes on tulnud Europarlamendi. küll tahaksin teile esitada järgmise küsimuse. ma olen teadlik sellest, et te olete nõus, et see mõjutab oluliselt ka Serbia ajakirjandus, teadust, kui ähm, postkommunistlikele riikidele avanes võimalus äh, juurdepääsu saavutada Jugoslaavia arhiividele ja need arhiivid avanesid ka nendele äh, tänapäeva riikidele, mis äh, tekkisid pärast Jugoslaavia lagunemist. ma arvan, et see on väga oluline selleks, et üle saada ka vastuseisust äh, Serbias, kuna agentide seas on ka inimesi ähm, kirikuringkondadest, diplomaatilistest ringkondadest. meil on umbes samasugune olukord ka minu koduriigis Bulgaarias kas teil on ka mingi selge visioon või äh, või te äh, suhtute vastumeelselt sellise arhiivi avamisse? meie kogemus on näidanud äh, Lõuna- ja Ida-Euroopa postkommunistlikud riigid, kes tegid selle sammu, saavutasid äh, palju rohkem edu võrreldes nende riikidega, kes säilitasid arhiivide salastatuse ma soovin Serbiale edu eurointegratsiooni teel ja te võite loota meie toetusele ja abile. härra Rutšek, Lääne-Balkani töögrupi esimees, väga oluline töögrupp. tänan, esimees. Welcome in the AFET committee, prime minister, let me tere tulemast väliskomisjoni, härra peaminister ja lubage kõigepealt õnnitleda teid teie julguse puhul. ma tean, kui raske on tegeleda sellise raske, valulise, emotsionaalse küsimusega, nagu on Kosovo ja Metohia provints. õnnitlus Pristinaga saavutatud kokkuleppe puhul te mainisite, et on ka rakenduskava. ja me oleme kõik ühel meelel, et see on õige samm õiges suunas. sotsiaaldemokraatidena Äh, hindame kõrgelt ka reforme, te mainisite kohtusüsteemi reformi, vähemusi, õigusriigi põhimõtted ja nii edasi. Te olete õigel teel. ja me leiame, et selle eest äh, tuleks teid ka tunnustada ja nüüd Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriikide valitsused peaksid täitma antud lubadusi ja järgmisel ülemkogu istungil äh, tuleks Serbiale paika panna liitumisläbirääkimiste alguskuupäev. Te mainisite aastat kaks tuhat kakskümmend, kui oluline see saab olema Belgra-, Belgradi jaoks. me peaksime silme ees hoidma seda aastat kaks tuhat kakskümmend, kui me räägime laienemisest ja kui me räägime arengust ja mitte ainult Belgradi, vaid Serbia arengust. Serbia kujutab endast Lääne-Balkani piirkonnast olulist strateegilist riiki. ja ma tahaksin selle seostada nüüd minu järgneva küsimusega. Te rääkisite majandusest. me oleme kõik teadlikud sellest raskest majanduslikust orokonnast Teil on tööpuudus veelgi kõrgem kui meil seega teil on vaja strateegilisi taristuprojekte ja selle all ma pean silmas näiteks äh, Belgradi ühendamist äh, teiste naaberriikide pealinnadega, kiirteede, raudteeühendusega, Budapest, Skopjega ja Kreekaga, Bukarestiga, Sofiaga. Äh, need projektid aitaksid edendada ka majandust. kuidas teie sellesse suhtute? tänan. proua Brandner, palun. suur tänu ja te tere tulemast meie parlamenti täna. kõigepealt tahaksin teid õnnitleda üles näidatud julguse ja äh, teie visioonide eest et teil on pikemaline huvi oma rahva heaolu tagada ja me õnnitleme teid kõiki selle puhul. ja loomulikult kutsume teid üles jätkama seda poliitikat. mul on paar küsimust ja üks kommentaar. ma tahtsin küsida, mida te kavatsete teha, et kaasata ka Põhja-Kosovo serblased et nad paremini mõistaksid ka teie kavasid, sest te võite ju soovida ellu rakendada palju asju, aga kui inimesed ei lähe kaasa, siis on see raske. seega äh, lisaks sellele rakenduskavale, millised on teie sammud selles valdkonnas? ja lisaks sellele üks täpsustav küsimus selle rakenduskava kohta ja Kosovo politseijõudude kaasamisse. kuidas te hakkate kontrollima nende isikute tausta, kes äh, kaasatakse politseijõududesse. Äh, kas te kontrollite nende minevikku, nende tausta? ja tahaksin kuulda, millised on teie plaanid selles osas. ja lõpuks, te mainisite majanduslikku olukorda Serbias, kuigi ütlesite, et te näete juba tunneli lõpus ka valguskiirt. Äh, kuid ma arvan, et olukord on endiselt väga raske ja äh, viimased raportid, mis on esitatud äh, majandusnõukogus, viitavad sellele, et kutsutakse üles suuremate meetmete rakendamisele ja kriisiolukorras tuleb sellesse soovitusse tõsiselt suhtuda ja ma võin teile kinnitada, et Saksamaa jätkab võitlust selle eest, et teil oleks võimalus liituda, Saksamaal toimub vastav hääletus, me toetame äh, mitte ainult Horvaatia ühinemist, vaid ka teiste riikide ühinemist. härra Charles Tänak, härra president. peaminister Dacic, tere tulemast ka ECR-i rühma poolt ja mina olen eh, Serbia pikaajaline toetav ja igati toetan Belgradi ja Pristina vahelist lepingut ja võib-olla minu ettepanekud ja eh, sellised, et võib-olla, et saabub kunagi aeg, kui enam seda eraldusseina ei ole vaja. kui me räägime Jugoslaaviast ja Piisast, siis teie liik-, valitsuse liikmed äh, vilistati maha rahvahulga poolt, nagu mu kolleeg Brandner ütles, et mõningad Serbia natsionalistlikud ringkonnad ei ole rahul selle lepinguga. kuidas te sellega toime tulete? eile eh, härra Kukan oli Bosnia ja Serbia parlamendiliige ja ütles, et see on ka kokkulepe, mis sõlmiti Brüsselis, mis jättis eh, Põhja-Kosovo serblased sellest välja. kuidas te suudate eh, hõlmata ka nende kogukonna esindajad, et kaasata nad töösse pikemas perspektiivis, nagu ma sain aru läbi tõlke, te ütlesite et, et põhja pool Mitrovitsat Serbia kogukonnad eh, ja esimest korda saavad eh, Pristina järelevalve alla. härra Kukan tõstitas küsimused Venemaaga, aga teie suhted lähinaabritega, mina olen ra-, Montenegro raportöör, kuidas asjad seal edenevad? Montenegro juhib nüüd eh, liitumisriikide rühma äh, Äh, kas on lootus, et teie riik jõuab Montenegrole järele ja liitub Euroopa Liiduga samal ajal? millised on teie väljavaated Makedooniaga, kes on nüüd äh, maha jäänud läbirääkimistel, kas te teete midagi Äh, suhete parandamiseks ja nime küsimusega lahendamisel kaasas ja viimane küsimus tundlik, Horvaatia ühineb, ma toetan seda, kas pole aga oht, et Horvaatia võib muuta raskemaks teie liitumise väljavaated, arvestades seda, et viimane aastakümne äh, on valitsenud konflikt teie vahel proua Otsavele, äh, härra peaminister, tere tulemast, meie jaoks on suur au ja äh, privileeg, et te meid külastame, soovime Serbiale, piirkonnale edu. Serbiale liitumisläbirääkimiste kuupäeva alguse määramine tähendab seda, et sellega jõuab selle piirkonna stabiilsuse saavutamise periood olulisse murdepunkti. mul on küsimus, et milliseid piirkondlikke koostööalgatusi te ootate? ja kuidas teie arvates naaberriigid saaksid ära kasutada selle ajaloolise hetke? suur tänu, härra Postinaru. tänan, esimees, härra peaminister, mul on südamest hea meel teile tere tulemust öelda ja kohe on algusest peale öelda, et Serbia sõpradele on nüüd palju lihtsam korraldada kohtumisi Serbia ametnikega, et rääkida Serbia Euroopa teekonnast. kuid nüüd ma lähen üle rumeenia keelele. tahan teile öelda, härra peaminister ja ka oma kolleegidele, et ainult need, kes saavad aru, kui kompleksne on olukord, suudavad aru saada, kui suur on vastutus teie õlgadel saavad aru ka, kui palju julgust on vaja äh, juhtidel Pristinas äh, ja Serbias selleks, et seda julget sammu teha. sellepärast andke ka Belgradis äh, poliitilistele erakondadele teada, et me saame nende jõupingutustest aru, me hindame neid, kuidas nad äh, vähemusparteidest äh, on muutunud enamuse parteideks ja me täname neid sellele lepingule alla kirjutamast. Äh, kõik see ei tähenda ka seda, et asi oleks muutunud lihtsamaks. see ei ole aga põhjuseks, äh, et nüüd Serbiale veel uusi tingimusi ette kirjutada ja ma olen veendunud, et nõukogu paneb paika kuupäeva, mil alustatakse liitumisläbirääkimisi Serbiaga. Serbia roll piirkondliku lõimimise jaoks on ülitähtis. nii et me hindame kõike seda, mida teie valitsus praegusel hetkel on ära teinud. suur tänu, härra Vaigel, palun! da bi se izognili totalni zmedi. lugupeetud esimees, lugupeetud aseesimees. ma räägin sloveenia keeles. ma tahan, et äh, kasutaks erinevaid keeli, ma tahaksin teid õnnitleda. et te olete isiklikult äh, läbi viinud oma poliitikareformi ja selle poliitika, mille te oma koalitsiooni partneriga olete sõlminud. see on näide kaasaegsest poliitikast, see kujutab endast kaasaegset Euroopa teed. aastaid tagasi äh, eelmise presidendi ajal me koostasime Kosovo kava. ja mul on hea meel, enamus punkte sellest kavast on ellu viidud läbi selle lepingu, mille te olete sõlminud. kuid ma tahaksin lisada. Serbia on täiesti õigustatult omaks võtnud uue poliitilise suuna ja ma loodan, et Serbiast saab kunagi ka Euroopa Liidu liige. mul oleks hea meel selle üle. mul on kaks küsimust teile. vojevoodina autonoomse piirkonna poliitilise tegevuse kohta. kas see kuulub ka teie valitsuse poliitikasse või jätate vojevoodina teie poliitika avangardlikuks aspektiks, kui me räägime neljast äh, omavalitsuse piirkonnast Kosovo põhjaosas. kas te ei arva, et sellesse suhtutaks kui midagi sellesse, mis ei kuulu Pristiniga sõlmitud kokkuleppe raamidesse. ma soovin teile palju edu ja ma loodan, et te suudate veenda ka Serbia avalikkust, et need läbirääkimised saavad olema edukad ja te peate kinni nendest kriteeriumitest, mis on vajalikud selleks, et liituda Euroopa Liiduga. proua Koopa järgmisena Thank you, president uh.... tänan, president, lugupeetud peaminister, on suur au teiega täna kohtuda. sotsiaaldemokraatide variraportöörina Serbia küsimuses tahaksin teid südamest õnnitleda äh, positiivse suhtumise eest Kosovo küsimuse lahendamisse ja nagu paljud minu kolleegidest on juba maininud, see on eeskujuks teistele ja peaks olema ka eeskujuks teistele piirkondlike konfliktide lahendajatele seega nüüd on vaja kiiresti käivitada läbirääkimised Euroopa Liidu ja Serbia vahel. meie fraktsioon toetab teid kõikides teie ettevõtmistes, reformides. me teame, et Serbia valitsuse ees seisab veel väga palju väljakutseid mitmetes tegevusvaldkondades, kuid ma äh,, ma tahan teile öelda, et meie ja ma loodan ka kogu Euroopa Parlament on teie poolel kuna mitmed kolleegid on juba küsinud küsimusi suhete kohta teiste riikidega, ma tahaksin küsida äh, nüüd Serbia ja suure piirkondliku toimija Türgi vahel äh, kehtivate äh, suhete kohta. ma tean, et te tahaksite tihendada sidemeid, milline on teie seisukoht? proua Lunatšek küll viimasena, kuid, kuid mitte, mitte vähem tähtsana. suur tänu. ja ka roheliste nimel tahan öelda tere tulemust härra Tadžitšile väliskomisjoni. ma olen olnud ka Kosovo raportöör ja seetõttu ma tahaksin kuulda, mida teie valitsus ja teie olete teinud pärast ametisse astumist eelmisel aastal. enne äh, äh ametisse astumist te ütlesite välja oma kohustused ja ma tahan, nagu ka kolleeg Kuukan, tänada teid selle isikliku ja poliitilise julguse eest, e, et e, otsustasite selle pika maratoni, mille teie alustasite eelmisel aastal lõpuni teha. Te olete nüüd jõudnud pika teekonna edasi ja teil on jäänud ainult paar kilomeetrit selle maratoni lõpetamiseks, mis sai alguse eelmisel aastal. ja me igati julgustame teid jätkata ja see leping lõpule viia Serbia ja Kosovo vahelist lepingust on juttu, et te saaksite Euroopa Liiduga liitumise läbirääkimiste alguskuupäeva ja et Kosovo saaks ka äh, kuupäeva äh, stabiilsus ja assotsiatsioonilepingu sõlmimiseks, kuid siiski on väga palju takistusi selle maratoni teel ja ma tahaksin küsida. Äh, sellel nädalavahetusel toimub ohvrite tippkohtumine äh, Äh, Kagu-Euroopa koostöö teemal, äh, kus osalevad äh, kõrgel tasemel välisministrid ja peaministrid mitmest riigist. ma olen kuulnud kahjuks, kuigi kutsed saadeti ka Kosovo presidendile ja Kosovo välisministrile, president Nikolitš ei luba neil osaleda. ma olen kuulnud, et mõningad ka teie saatkonnad ei toeta täielikult teie kokkulepet, et Kosovo osaleb mitmesugustes kohtumistel, ka konverentsidel ja nii edasi. seega ma tahaksin küsida, mida te kavatsete teha selleks, et kõik Serbia ametiasutused, institutsioonid tegutseksid samas suunas, nagu teie olete saavutanud valitsuses, sest on väga oluline, et teie riik edeneks edasi ja sellel teel äh, osutame teile täielikku toetust. ja nüüd saab sõna härra Pierre Merel äh, laienemise peadirektoraadist äh,. tänan esimest. mul on suur au avaldada tunnustust Serbiale selle ajaloolise sammu puhul ja isiklikult teile, härra peaminister, selle visiooni eest, mida te olete üles näidanud viimastel kuudel pidades kõrgetasemelist dialoogi Kosovoga, mille vahendajaks oli Lady Ashton. ja teie visioon, tsiteerides teid, eh, sai inspiratsiooni rahuprojektist. niimoodi te ütlesite ka oma sõnavõtus. Teie aktiivne osalus dialoogis ja teie julged ettevõtmised eh, ja selle edendamine ning propageerimine ka koduriigis, mis on samuti oluline, on igati kiitust väärivad ja on juba tulemusena andnud komisjonipoolsed positiivsed märkused. loomulikult me loodame, et seda tegevuskava hakatakse nüüd ellu viima, et hakatakse ellu viima ka teisi aspekte, mille suhtes on kokkulepe saavutatud ja me loodame, et üsna pea saavutatakse kokkulepe ka energeetika telekommunikatsiooni küsimustes see on oluline ka mõlema osapoole kodanike jaoks ja ka piirkonna stabiilsuse jaoks ja on positiivseks näiteks ning eeskujuks mitmetele teistele äh, lahendamata kahepoolsetele küsimustele sellest piirkonnast. hiljuti volinik Füüle külastas Serbiat, äh, kus arutas ka teie valitsuse poolt käivitatud reforme. ja me loodame, et, et need strateegilised reformid, kohtureformid, võitlus korruptsiooniga äh, viiakse lõpuni kooskõlas meie soovitustega, kuna tegemist on väga oluliste reformidega, nagu esimees Vokk ütles. ja seetõttu ma jagan mitme Europarlamendi liikme poolt väljendatud suurt lootust, et Serbiale juunikuu lõpus tehakse kutse teha järgmine samm eurointegratsiooni teel ja see oleks äärmiselt positiivne sõnum tervele piirkonnale. So many, many questions. aitäh teile, esitati hästi palju küsimusi aitäh, daamid ja härrad, lugupeetud saadikud, nende küsimuste eest. Neile küsimustele on palju kergem vastata kui need küsimused, millele mul tuleb vastata Serbia parlamendis. Serbia parlamendis me vastame põhiliselt majandusega seonduvatele küsimustele. tahaksin tänada kõiki, kes sõna võtsid tahaksin teid kõiki tänada selle eest, et te olete üles näidanud nii suurt huvi Serbia olukorra vastu. tahaksin teid tänada julgustavate sõnade eest, tahaksin teid tänada toetuse eest sellele, mida me läbi viime Serbias praegu. Need küsimused, mis te olete esitanud, ma arvan, et mõnedele ma neist juba vastasin oma sissejuhatavas sõnavõtus, aga mõnedele juhiksin uuesti tähelepanu mis puudutab rakendamist, siis me oleme äh, kokku leppinud rakendamise tegevuskava osas, selles tegevuskavas on äh, paigas tähtajad ja meetmed, mida tuleb rakendada. sellel äh, plaanil on mitmeid osasid kõigepealt on vaja muuta seadusi, see on väga oluline selleks, et me saaksime üldse midagi rakendama hakata, et me saaksime seda kokkulepet rakendama hakata ja neid seadusemuudatusi peavad tegema mõlemad lepingu osapooled. siis veel politsei küsimus, kohtusüsteemi küsimus, kohalikud valimised, mis toimuvad sügisel serblaste kogukondade toimim-, toimimine seniks, kuni valimised toimuvad. Äh, töörühmad tulevad äh, lähipäevil kokku ning me loodame, et meil õnnestub äh, need plaanid siiski ellu rakendada, kuigi see ei kulge ilmselt päris probleemide vabalt. lisaks sellele Äh, rakendamise tegevuskavale jätkame me ka kõnelusi energeetika ja telekommunikatsiooni kava, kommunikatsiooni vallas ja siin on meil ka tähtajad juba paika pannud. tegemist on siis ka mõlemale osapoolele huvipakkuva teemaga. me peame tegema väga suuri jõupingutusi. Äh, me peame äh, üles näitama väga suurt valmidust kompromissi saavutamiseks meie lähenemine on olnud väga selge. me ei ole arutanud staatusega seotud küsimusi, me hoidsime selle küsimuse oma kõnelustest eemal ning kuna ei saa praegu olla juttu sellest, et Serbia tunnistab, tunnustab Kosovo sõltumatust, leppisime kokku, et me arutame Kosovo küsimus tuginedes resolutsioonile kaksteist üksteist ähm, ning äh, hoolitseme siis selle eest, et serblased saaksid osaleda Kosovo poliitilises elus. see tähendab teatud reforme, teatud üleminekuid, äh, olemasolevate äh, institutsioonide integreerimist ja uute institutsioonide loomist Eh, see kõik on vajalik siis kokkuleppe ellurakendamiseks. meie huvides on see, et serblased Põhja-Kosovos ja üldse Kosovos elavad serblased osalevad siis selle kokkuleppe ellurakendamisest. seda ei ole võimalik rakendada täiel määral, kui seda hakkab ellu rakendama ainult Belgrad seetõttu meil on vaja jätkata poliitilist dialoogi Kosovos elavate serblastega. mina ning ka asepeaminister me oleme käinud Kosovos korduvalt, kõnelenud seal elavate serblastega, serblastega, kes elavad Põhja-Kosovos. oleme siis üritanud äh, kaasata neid nii palju kui võimalik kokkuleppe ellurakendamisse. nagu te teate, rakenduskava näeb ette seda, et kohtusüsteem ja politsei vajab reformimist, neid tuleb integreerida uutesse institutsioonidesse, mis kõik peaks toimuma siis juba aasta lõpuks. loomulikult meil on ka lühiajalisemad ülesanded, mis tuleb juba kahekümne kaheksandaks juuniks ära teha aga kogu protsessi selleks ajaks lõpule viia pole võimalik. oluline on aga see, et kõik eh, on veendunud selles, et viivitamine ei aita, eh, kui me tahame kuupäevast kinni pidada ja kui me tahame saada ka kuupäeva liitumisläbirääkimiste alguseks tahaksin rõhutada veel kord seda rolli, mida on mänginud proua Ashton, tahaksin teda tänada väga positiivse panuse eest nendesse kõnelustesse, mis meil toimusid. kui Hillary Clinton ja proua Ashton tulid äh, Belgradisse, siis mina ja president Nikolitš kohtusime nendega, meil oli ka pressikonverents, äh, kus äh, mõlemaid väga hämmastas see, et et ma kohtumisel ajakirjanikega ütlesin täpselt sedasama, mida ma olin öelnud kohtumisel nendega, sest tavaliselt selle regiooni poliitikud ütlevad kohtumistel ühte asja ja ajakirjanikega kohtusid hoopis teist asja. seega me tõesti äh, saame rääkida väga ausalt ja avameelselt, saame kohe öelda, mida me suudame teha, mida me ei suuda teha kuna te esitasite ka väga konkreetseid küsimusi äh, näiteks äh, valitsuse kohta ja nõnda edasi, äh, siis kõiki neid probleeme me plaanime üsna peatselt arutada, aga ma olen täiesti kindel, et Serbial on vaja poliitilist stabiilsust. me peame vaatama, kas mõned inimesed jäävad ministrikohtadele või ei aga me täpselt ei tea, kelle kohad praegu ohus on. härra Kovatš kõneles kontaktidest teiste endise Jugoslaavia riikidega. mina tegelikult ei ole enam väga noor, ma olen neljakümne seitsme aastane. aga ma ei usu, et äh, mina olen osaks vanast Jugoslaaviast. samas mul ei ole mitte mingisuguseid äh, vastuväiteid äh, et me ka sellest aspektist küsimust vaatasime. me peame arvestama oma regiooni ja oma riigi äh, huvidega, aga ma ei usu, et siin mingeid äh, tõsiseid probleeme tekib ja et me mingeid kokkulepet ei saavuta. mis puudutab nüüd meie suhteid äh, naaberriikidega, siis ma olen teiega selles küsimuses täiesti nõus meie jaoks on esmatähtis, et meil oleksid olemas ühendused naaberriikide pealinnadega. meil on äh, väga, väga paljud naaberriikide pealinnad on äh, meile geograafiliselt lähedal, aga meil puuduvad transpordiühendused nendega, ei ole lennuühendust, teed ei ole väga head seetõttu on väga oluline, et me kümnenda koridori, saab seal ka üheteistkümnenda koridori, mis Montenegro suunas läheb, lõplikult välja töötaksime ning looksime ühendused Rumeenia, Sarajevo ja, ja teiste äh, linnadega. mina olen teinud ettepaneku, et tuleks ehitada äh, maantee äh, Pristina ja Lõuna-Serbia vahel mille üks haru läheks ka Ungarisse ja Bulgaariasse. sellel teel on praegu väga suur liiklus ja tee on tõesti väga viletsas seisukorras. ma loodan, et meil õnnestub tõesti saavutada küsi-, kokkulepe väga keerulistes küsimuses Mm, aga siiamaani selle kiirtee osas me ei ole saanud veel kokkulepet, meie tegime ettepaneku, et Euroopa Liit peaks seda rahastama, siiani me oma taotlusele vastust pole saanud. Äh, proua Ashton ei ole meie ettepanekule vastanud. loomulikult me ei saa ainult oodata Euroopa Liidult raha, aga tegemist on algatustega, mis minu ja minu valitsuse jaoks, meie koalitsiooni jaoks on väga olulised Ähm, me oleme üritanud integreerida ka politseid teistesse struktuuridesse ja siin me oleme lähtunud väga selgetest põhimõtetest. Äh, meil on, äh, me oleme rõhutanud, et armuandmise ja amnestia seadus tuleb vastu võtta. Äh, et need inimesed, kes ei ole kuritegusid toime pannud, võiksid saada tööd uutes institutsioonides ja loomulikult need, kes on teinud äh, kuri, äh, kes on olnud seotud kuritegud, nemad loomulikult ei saa töötada politseis. see on põhimõte, millest me, millest meie lähtume täpselt samuti Pristina pool. majanduslikud meetmed on samuti väga olulised. me oleme nendest üsna pikalt kõnelenud ühelt poolt me peame säästma, teisalt aga on meil vaja niivõrd palju investeeringuid kui võimalik. see on vajalik selleks, et me saaksime areneda, sest kui me ei arene, siis me ei saa ka edasi liikuda. me ei saa ainult säästes eriti palju saavutada. me saame küll vähendada äh, mittevajalikke halduskulusid, aga me ei saa enam vähendada näiteks palku ja pensioneid, sellepärast et keskmine palk Belgradis on kolmsada kuuskümmend viis eurot olukord äh, loomulikult äh, kuude lõikes muutub äh, ja pension on keskmisest palgast poole võrra väiksem. sellistes oludes on väga, väga raske öelda, et me kavatseme veelgi palku ja pensioneid vähendada. aga me oleme teadlikud sellest, et kõik need meetmed peavad tooma kaasa majanduskasvu kaks protsenti Äh, sellest ei piisa, see peaks olema vähemalt viis protsenti äh, selleks ajaks, kui meie ametiaeg lõpeb, niisiis äh, meil on väga oluline saavutada tõesti majanduse toibumine me, meie valitsus on ühehäälselt ja parlament samuti toetanud seda, et me liigume Euroopa Liidu suunas ning ma pean ütlema, et Äh, äh, me tõesti äh, leiame, et Serbial on aeg edasi liikuda ja mis puudutab nüüd natsionaliste, siis nemad ei saa meid, meie kurssi Euroopa suunas kõigutada, sellepärast et kõik need sammud, mis me oleme astunud, on kasulikud serblastele ja Serbia kodanikele Äh, võib-olla on olukord irooniline, aga ainukene erakond parlamendis, kes on vastu Euroopa integratsioonile, on äh, härra Kostunitsa erakond. kes äh, valimistel lõi Miloševitši, aga igal erakonnal on õigus omaenda seisukohtadele, oma poliitilisele programmile. mina tahaksin teid üles kutsuda, teil on, te olete kõik fraktsioonide liikmed, te olete kõik erakondade liikmed, palun äh, kaasake ka meie erakonnad, meie parlament oma töösse, meil ei ole piisavalt kontakte äh, teiste era-, sõsarerakondadega, et me saaksime siis ühiselt oma väärtusi jagada, minu erakond Äh, minul erakonnal ei ole olnud kerge liituda sotsiaaldemokraatidega. probleemid on seotud riigi sisepoliitikaga. Äh, äh, samas jällegi üks teine erakond, mis hetkel võimus ei ole, on seda saanud, nii et, et ma arvan, et sotsiaaldemokraatide partei Äh, ja teised erakonnad, mis praegu võimul on, äh, peaksid olema osaks ka suurematest poliitilistest organisatsioonidest Euroopa tasandil, Euroopa Parlamendi tasandil. mis puudutab Vojvodina autonoomiat, siis meil ei ole mitte mingit kavatsust seda autonoomiat piirata. ainus asi, Äh, on see, et me ei saa lubada riiki riigis. Äh, kõik on öelnud, et Serbia kogukond äh, Kosovos ei saa olla Republika Škrepska ja täpselt samuti ei saa me lubada ka Vojvodinal omada riigi ülesandeid. Vojvodina saab olla autonoomne Serbia sees. loomulikult me Äh, jätkame äh, siis äh, Vojvodina autonoomia austamist, pidades kinni oma riigi põhiseadusest. mis puudutab nüüd ohvridit, siis meil tuleb paika panna väga selged reeglid. Serbia ei ole selle vastu, et Kosovo osaleb regionaalsetel foorumitel selle üle me ei vaidle, küsimus on selles, kuidas seda teha. me peame saavutama kokkuleppe, kuidas see osalus tagada. meil tuleb leida selline viis, mis tõesti võimaldab Kosovol osaleda ning selle konkreetse juhtumi puhul ma leian, et me peaksime käituma väga avameelselt ja ausalt, kui me selliseid üritusi korraldame ja alustama probleemi lahendamisega juba ammu, mitte tõstatama probleemi vaid paar päeva enne kohtumise algust. küsimus on poliitilistes otsustes, mis tuleb langetada. Serbial ei ole mingit huvi Äh, kellelegi kaikaid kodaraisse loopida, me kõnelesime proua Ashtoniga. aga äh, ja seetõttu oleks mõistlik, et kui me kõneleme nendega, äh, proua Ashtoniga sellel foorumil, siis oleks ju mõistlik ka Pristina esindajatega samal foorumil kõnelda. niisiis me oleme tõesti huvitatud sellest, et regioonis valitseks stabiilsus, me soovime tihedaid sidemeid kõigi regioonidega ja muide, reedel lähen Rumeeniasse ning ma loodan, et me ka Rumeeniaga äh, oma probleemid suudame väga avameelses õhkkonnas lahendada. Rumeenia ja Serbia on suured sõbrad, aga viimasel viimasel ajal, isegi kui Saksamaa meile rohelist tuld näitas, tõstatas Rumeenia küsi-, just, hakkas Rumeenia just takistusi tekitama meile kandidaadi staatuse andmiseks. nii et, et meil on vaja lahendada probleemid, mis meil rumeenlastega on. mis puudutab Makedooniat, siis kahe valitsuse kohtumine toimub väga peatselt Äh, meil on ka väga tihedad suhted Bosnia-Hertsegoviina ja Montenegroga ning äh, ma loodan, et äh, meil õnnestub sõlmida suhteid ka teiste riikidega, kes isegi praegu veel liitumisläbirääkimisi ei pea. me soo-, ma pean silmas siin näiteks ka teisi naaberriike, kellega me peame arendama häid suhteid, näiteks Türgi, meil ei ole Türgiga suhtlemisel mingeid eelarvamusi. Türgi äh, mõjutab meie regiooni, tegemist on väga suure riigiga. ning meil tõesti on oluline arendada suhteid Türgiga. aga me ei ole nõus sellega, et, et et keegi hakkab lihtsalt dikteerima regioonile, mida teha. ja ma tahaksin öelda te, teile ka seda, et kui Euroopa Liit seal regioonis kohal ei ole, siis äh, keegi teine kindlasti üritab. Äh, meil on väga pikaajalised sõbralikud suhted Venemaaga. aga Serbia huvides on ka see, et meil oleksid partnerid läänes selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. ning me just neid partnereid otsimegi, seetõttu me oleme allkirjastanud strateegilised partnerluslepingud Prantsusmaa ja Itaaliaga, samuti Hiina ja Venemaaga. Äh, te ei peaks äh, siin midagi kartma ega kahtlema. Äh, Serbia ja Venemaa tahavad arendada kõik sõbralikke suhteid meie suhetes ei ole mitte mingeid sõjalisi komponente, me ei ohusta mitte mingil moel äh, regionaalset stabiilsust, otse vastupidi. paljud teised äh, Euroopa Liidu liikmesriigid omavad äh, Venemaaga palju paremaid suhteid kui Serbia. ning lõpetuseks, kuna te mainisite Türgit, tahaksin teile öelda, et termin Balkani riigid äh, äh, tuleneb ühe mäe nimest Bulgaarias. Äh, ja tegelikult on olemas ka kaks türgiselget sõna Balk ja Kann, üks tähendab verd ja teine mett ma arvan, et me võib-olla peaks praegu tõesti jooma, jooma pigem mett ja mitte verd Balkanil. kui praegune Serbia valitsus ametisse astus, siis oli väga palju probleeme, palju kõhklusi ka teil. minul oli siis väga hea tunne, sellepärast et meilt ei oodatudki midagi head. mida me ka iganes ei teinud, me saime alati plussmärgi kirja nüüd on aga olukord muutunud meie jaoks äärmiselt ebasoosaks, sellepärast et lootused on väga kõrged. meilt äh, oodatakse rohkem kui jumalalt endalt. Äh, ootused on tõusnud meie suunal mitte ainult siin Euroopas ja Euroopa Parlamendis, vaid ka meie endi kodanike seas. ning nüüd on meie ülesanne tõesti raske, sellepärast et me peame Äh, ellu rakendama uut poliitikat uue aja jaoks. me peame Serbiat teistmoodi maailmas positsioneerima ja seda eelkõige omaenda kodanike pärast ning selleks ma palun teilt abi. ma palun, et te alus äh,, annaksite oma toetuse läbirääkimiste alustamiseks Serbiaga ja see oleks meile stiimuliks teekonna jätkamisel Eh, see parandaks olukorda nii Serbias kui ka Balkanil. Eh, tahan teid tänada. tulge Serbiasse, millal iganes soovite. ma olen täiesti kindel, et ei unusta oma külagi, külaskäigust, me oleme väga külalislahked. Thank you, Mr. suur tänu, härra peaminister, teie suurepärase sõnavõtu eest heade uudiste eest ja selle külalislahke kutse eest, mille me kohe kindlasti kohe varsti vastu võtame. aitäh ja edu teile!